lugupeetud daamid ja härrad, jätkame täiskogu osaistungjärguga. eilse päeva protokoll ja vastu võetud tekstid on avaldatud, kas teil on selle kohta märkusi? ei ole, seega on protokoll kinnitatud. ja me läheme nõukogu ja komisjoni avalduste juurde mis puudutavad välissekkumist valimistesse ja desinformatsiooni liikmesriikide ja Euroopa demokraatlike protsesside kohta. tegemist on tähtsa punktiga, mis meie elu üha rohkem mõjutab ja kõigepealt annan ma sõna nõukogu esindajale proua Tuppurainenile, palun. härra president, lugupeetud liikmed, ligi neli kuud on möödunud Euroopa Parlamendi valimistest mis mitmetes riikides toimusid samal ajal teiste valimistega. ühtegi sekkumist ei tuvastatud, kuid on siiski välja toodud, et välised jõud üritavad pahatahtlikult mõjutada valimistulemusi, me peame kogu aeg olema ettevalmistunud äh, me peame teadlikkust tõstma, suurendama valmisolekut ning tugevdama ka vastupidavust hübriidohtudele, sealhulgas desinformatsioonile. tegemist on prioriteediga meie eesistumise ajal pikaajalised pingutused, et suurendada demokraatlike ühiskondade vastupidav-, teadvust on vajalikud, kuivõrd hübriidohud ja desinformatsioon on püsiv osa meie julgeolekukeskkonnast ohtude iseloom ning pahatahtliku sekkumiste kasvamine on seotud ka tehisintellekti arenguga, andmete kogumisega ning seetõttu tuleb pidevalt analüüsida ja ka vastavalt reageerida. nõukogu tervitab komisjoni kavatsust läbi viia põhjalik uurimine, mis puudutab veebiplatvormide võetud kohustusi käitumisjuhiste all nõukogu töörühmade vahendusel jälgib seda ning on valmis ka komisjoni ettepanekuid analüüsima. enne aasta lõppu veel eeldame, et komisjon tuleb välja ka äh, Euroopa par-, Parlamendi alase raportiga, mis puudutab ka valmisolekut ja vastupidavust valimistesse sekkumiste puhul ning huvitav oleks kuulda ka komisjoni ideid, millised võiksid olla järgmised sammud. meie jaoks on väga oluline see teema, nii nagu ka Euroopa Nõukogu on korduvalt rõhutanud ka IT-agenda raames. institutsioonidel on kõigil oluline roll demokraatlike protsesside kaitsmisel. seetõttu on vaja Euroopa Liidul ja liikmesriikidel ühiselt pingutada, kaasates ka kodanikuühiskonda ning erasektorit. meie reaktsioon peab olema põhjalik, keskendume nii välis- kui sisemõõtmele pärast nõukogu märtsikuiseid järeldusi, mis puudutas siis ausate valimiste läbiviimist, ühist tegevuskava desinformatsiooni vallas, on juba väga palju ära tehtud nii liikmesriigiti kui Euroopa Liidus tervikuna Euroopa valimiskoostöövõrgustiku tavapärased kohtumised annavad võimaluse ühiselt ohte tuvastada, kogemusi vahetada, meil on ka kiirteavitussüsteem, kontaktpunktid liikmesriikides, mis puudutavad just desinformatsiooni. oluline on ka silmas pidada Euroopa väärtusi, strateegilist kommunikatsiooni, meedia ökosüsteemi tugevdamine ning sõltumatute faktikontrollijate roll, erinevad teadlikkust tõstvad tegevused ning valimisprotsessi kaitsmine koostöös era- ja kolmanda sektoriga ning samal ajal tuleb hinnata ka hübriidohte ning kaitsta loomulikult valimissüsteemide turvalisust ja läbipaistvust. seal on vaja silmas pidada, pidada ka sotsiaalplatvormide rolli. härra president, lugupeetud liikmed, selleks, et panustada Rumeenia eesistuja koostas raporti sel teemal, mis puudutas siis desinformatsiooni vastast võitlust ning saadud õppetunde läheme selle tööga edasi ning Soome eesistumise jaoks on suurendada meie demokraatlike süsteemide vastupidavust, koordineeritud tegevuste kaudu kõikides poliitikavaldkondades, et tugevdada meie kodanike julgeolekut. ma tahtsin rõhus, rõhutada, et see töö, millega kaitseme oma demokraatlikke avatud ühiskondi, peavad silmas pidama loomulikult ka kõiki põhivabadusi, sealhulgas väljendusvabadust seetõttu Soome eesistumine rõhutab eriti Euroopa Liidu suutlikkust hü-, hübriidohtudega võitlemisel. juba juulis püsiv nõukogu töörühm pidas oma esimese kohtumise sel teemal oluline on ka partnerluste jätkuv loomine, eriti meie koostöö NATO-ga Helsingis asuv hübriidohtude oivekeskus samamoodi soodustab koostööd selles vallas. desinformatsiooni strateegiad välisriikide ja riigiväliste üksuste poolt äh, on ka teemad, millega tuleb tegeleda. oluline on koostööd teha ka Lääne-Balkani ning naabruspoliitika riikidega. meedia tugevdamine, digitaalne kirjaoskus meie naabruspoliitika riikides on võtmetähtsusega. me peame tegutsema ühiselt, struktureeritult, koordineeri-, koordineeritult selleks, et nendele väljakutsetele vastu astuda. valimiste kaitsmine on meie Euroopa Euroopa väärtuste nurgakiviks. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, meil on siin ka kaks komisjoni esindajat kohal, proua Jourova ja härra King. kõigepealt saab sõna volinik Jourova. president, president, president inimõigustest, põhiõigustest ja demokraatiast kinnipidamine ning õigusriigi põhimõtted on Euroopa Liidu alusväärtused, kuid nad ei ole iseenesestmõistetavad. presidendikandidaat von der Leyen on öelnud, et Euroopa demokraatia kaitsmine on tema jaoks kõige tähtsam. ta on öelnud, et demokraatlikud süsteemid on sattunud rünnaku alla nende poolt, kes soovivad Euroopa Liitu destabiliseerida sellepärast tuleb meil rohkem ära teha selleks, et ennast kaitsta välismõjude eest. desinformatsiooni levik ja musta rah-, must raha mõjutavad äh, poliitikat äh, äh, moonutavad äh, ja moonutavad ka avalikku arvamust. nii Äh, sise- kui ka välissekkumisega manipuleeritakse poliitikat, poliitilisi arutelusid ja selliseid valdkondi nagu rahvatervis, haridus, meditsiin äh, ja nii edasi. samamoodi vähendatakse ka usaldust teadusesse ja empiirilistesse tõenditesse. Äh, vabad valimised on liikmesriikide vastutada sellegipoolest on meil vaja ka Euroopa Liidul strateegiat, arvestades äh, piiriüleseid äh, valimistesse sekkumisi. mis mõjutab ühte liikmesriiki, võib mõjutada meid kõiki valimispaketi kaudu, mis kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta septembris vastu võeti. komisjon võttis vastu paketi, millega toetada liikmesriike valimiste korraldamisel ja võidelda desinformatsiooni vastu. selle paketi rakendamiseks kutsus komisjon valimiskeskkomisjoni üles identifitseerima riske valimisprotsessile koostöö liikmesriikide vahel sai toetuse uue valimiste koostöövõrgustiku kaudu, millega oli võimalik parimaid kogemusi vahetada ja luua operatiivseid lülisid liikmesriikide vahel. võrgustik tuli kokku neli korda enne Euroopa Parlamendi valimisi ja esimene järelduste tegemise kohtumine oli kohe pärast valimisi. riiklike võrgustike esindajad tulid kokku selleks, et viljakalt äh, kogemusi vahetada. esindatud olid ka teised institutsioonid nagu parlament ja kodanikuühiskond. tegevus kann-, katab kompleksse valdkonna kõik valdkonnad, tegeletakse teadlikkuse tõstmisega, kooperatsiooniplatvormide loomisega ja samamoodi töötatakse välja ka õiguslikke vahendeid, mis äh, kehtivad siis välisrahastuse jaoks peale selle ka Euroopa Liidu tasandil aidatakse liikmesriikidel hinnata oma vastupanuvõimet küberrünnakutele. liikmesriigid olid aktiivselt kaasatud sellesse koostöövõrgustikku ja ütlesid, et nii riiklikud kui ka Euroopa võrgustik peaksid oma tööd jätkama ka pärast Euroopa Parlamendi valimisi, selleks et toetada liikmesriikide valimissüsteemide vastupanuvõimet meie esimene hinnang meetmete rakendamise kohta pärast Euroopa Parlamendi valimisi on julgustav. koordineeritud Euroopa Liidu lähenemisega oli meil võimalik liikmesriiki paremini ette valmistada valimiste manipuleerimise ja desinformatsiooni leviku vastu nagu ka eelmiste valimiste puhul äh, viime me praegu läbi äh, Äh, Euroopa Parlamendi valimiste juhiste põhjalikku analüüsi koostöö rahvusvaheliste partneritega erinevate foorumite kaudu on tähtis. kaasatud on nii G7 kui ka NATO, täpselt samamoodi nagu ka erinevad riigid tegemist on laiapõhjalise lähenemisega, võitlemaks desinformatsiooni vastu ja töötada välja tugevat valimissüsteemi. rahvusvahelise koostöö kaudu on võimalik tagada see, et kõik meetmed toimivad üheskoos, pidades kinni põhiõigustest, eelkõige arvamuse ja kogunemise vabadusest. nagu komisjoni presidendikandidaat von der Leyen on öelnud ja kui parlament ta kinnitab, siis töötatakse välja demokraatlik tegevuskava selleks, et kaitsta Euroopa Parlamendi valimisi. kui Äh, asepresidendid ametisse kinnitatakse, siis mina hakkan seda tööd koordineerima selleks, et demokraatlikke süsteeme muuta äh, kindlamaks äh, ja et nad ei oleks nii vastuvõtlikud desinformatsioonile. arvamusevabadus ja ajakirjandusvabadus ning meedia mitmekülgsus on väga tähtsad ja neid tuleb kaitsta seda kavatseb järgmine komisjoni koosseis ka teha. kui kõik need jõupingutused äh, kinnit-, äh, kinnitatakse, siis teen parlamendi, liikmesriikide ja erinevate sidusrühmadega koostööd selleks, et kaitsta demokraatiat Euroopas, aitäh! Uh, aitäh, järgmine kõneleja on komisjonilt volinik King, palun. Uh, lugupeetud president, kallid kolleegid, tänan teid ma kavatsen rääkida sellest, millised väljakutsed toob äh, desinformatsioon endaga kaasa. nagu te olete juba kuulnud, juhtus äh, viimatistel Euroopa Parlamendi valimistel nii, et äh, mingisugust suurt koordineeritud desinformatsioonirünnakut küll ei olnud, kuid see ei tähenda seda, et äh, nendel valimistel mingit äh, desinformatsiooni ei levitatud, nii see kahjuks ei olnud, sest äh, me saime väga palju raporteid, väga palju teadaandeid erinevatest Euroopa nurkadest selle kohta, millist väärinfot levitatakse. näiteks selleks, et tuua näide teisest liikmesriigist, toome näite Saksamaalt. on olemas mitmed teadaanded, mis räägivad sellest, et ühte Saksamaa parteid edendati äh, edendati äh, veebis ja et selle tegevusega oli seotud kaheksakümmend kuus protsenti nende tegevusest Facebookis, neli korda rohkem kommentaare kui tavaliselt, kuus korda rohkem äh, info jagamisi, rohkem, neli ja kuus korda rohkem kui kõikidel teistel äh, parteidel kokku. ja paljud sellised likeid ja jagamised tulid kaheksakümnelt tuhandelt kahtlaselt kontolt, mis olid registreeritud suvaliste initsiaalidega. kuid lisaks sellele jagati veel sadu tuhandeid infokillukesi. niisiis on äh, propagandamasina töö ja desinformatsioonikampaania siiski igapäevane tõsiasi ja kui platvormid ei saa aru, et äh, tegutsetakse tuhandete võltskontode alt, mis tegelikult ei kuulu kellelegi, siis on see suur probleem. ma ei tea, kuidas on teiega, aga minu jaoks on vastuvõetamatu pidada seda lihtsalt uueks normaalsuseks me peame tegema rohkem ja ühiselt sulgema sellise keskkonna, kus vaenu, vaenulikud jõud saavad desinformatsiooni levitada ja me peame muutuma üheskoos tugevamaks. peame muutma sellised rünnakud keerulisemaks ja ise olema nende suhtes vastupidavamad. seetõttu peame meie koostöös liikmesriikide ja paljude teiste partneritega tegutsema ja me olemegi tegutsenud neljas valdkonnas. esiteks, nii nagu siin on juba öeldud oleme me loonud kiirreageerimissüsteemi, mis võimaldab Euroopa institutsioonidel ja liikmesriikidel ühiselt kiiresti kindlaks teha väärinfokampaaniad ja neile piiri panna. me töötame selleks, et seda mehhanismi tugevdada. me peame praegu erinevaid nõupidamisi ja konsultatsioone selleks, et tagada parem infovahetus, seda siis nii liikmesriikide endi vahel kui liikmesriikide institutsioonide vahel ja loomulikult ka platvormidega ning kodanikuühiskonnas tegutsevate teadlastega me soovime luua paremat teaduskeskust, mille abil väärinfoga võidelda. teiseks, viimase kahe aasta jooksul oleme mobiliseerinud kogukonna, mis tegeleb faktide kontrollimisega. sellesse kuuluvad erinevad kodanikuühiskonna esindajad, nad aitavad meil hinnata väärinfo olemust ja ka seda, kuidas me peaksime sellele vastu astuma selleks, et see töö, see kogukondlik töö oleks tugevam, kavatseme kasutada uut euroopalikku online platvormi, kus koondatakse kolmkümmend kaheksa fakte kontrollivat organisatsiooni seitsmeteistkümnest liikmesriigist. Nad teevad koostöös selles, koostööd selles platvormis, mida rahastatakse eh, Europe Facility alt. aga lisaks sellele on meil vaja ka, et platvormid teeksid oma osa meil on vaja, et nad tagaksid turvalise ligipääsu andmetele eh, nende fakti, faktide kontrollijate ja teadlaste jaoks, et nad saaksid oma tööd teha ja et meil oleks võimalik ühiselt välja töötada paremad reageerimisviisid, kuid sealjuures tuleb loomulikult austada ka olemasolevaid eetilisi ja professionaalseid standardeid. see toob mind kolmanda valdkonnani, milles oleme teinud tööd. me tahame, et suured internetiplatvormid ühineksid desinformatsiooni vastase hea praktika koodeksiga või hea tava koodeksiga. me viisime selle töö lõpule juba eelmisel aastal septembris. Facebook, Twitter, Mozilla, mitmed suured ametiühingud ja teised on nüüd samuti sellega ühinenud, samamoodi Microsoft, seega see koodeks on juba populaarne ning sellega liitunud organisatsioonid on võtnud viisteist suurt kohustust ja me vaatame, kuidas neid kohustusi hakatakse täitma. me kavatseme septembrikuu keskpaigaks, see tähendab siis lähipäevil, kontrollida eh, seda, kas koodeksiga liitunud organisatsioonid esitavad meile omapoolsed kohustused, seejärel me teeme koostööd kolmandatest isikutest konsultantidega, kes on täiesti sõltumatud ja kes uurivad, mismoodi on koodeksi osalised oma kohustusi täitnud ja see töö lõpetatakse oktoobrikuu keskpaigas. me kavatseme esitada ülevaate sellest, mis koodeksiga toimub juba enne oktoobri lõppu ja siis järgneb viimane samm ja see viimane samm on see, et me hindame kogu seda tööd ja teeme seda komisjoni teatise näol, mis tuleb välja järgmise aasta alguses. ja seejärel siis jätkuvad sõltumatud konsultatsioonid audiovisuaalsektori, liikmesriikide ja kodanikuühiskonnaga. nagu volinik Jourova, äh, volinik Gabriel ja ka mina ise oleme öelnud mitmeid kordi, on nii, et juhul, kui me nende tulemustega rahul ei ole, siis peame olema valmis selleks, et tuleb astuda järgmisi samme milleks võib-olla on äh, uus regulatsioon. me oleme saanud äh, mitmeid ettepanekuid, äh, saanud infot nende kohta, neid ettepanekuid, õigusloomelisi ja teisi, on esitatud erinevates liikmesriikides, näiteks Ühendkuningriigis räägitakse valgest raamatust, aga Prantsusmaal räägitakse ikkagi siduvast õigusloomest, mille abil platvormid rohkem vastutaksid me aitame liikmesriike kõiges, eh, mida, milles saame. ja neljandaks tahaksin öelda seda, et me töötame selle nimel, et kodanikud eh, ise oleksid paremini varustatud. me anname neile suurema meediateadlikkuse, suurema meediakirjaoskuse ja loodame, et nad saavad paremini aru sellest, millised on olemasolevad poliitikad, millised on olemasolevad väljakutsed, et nad suudaksid paremini vastu seista desinformatsiooni negatiivsetele tagajärgedele. kokkuvõttes tahaksin ma öelda, et me oleme teinud head tööd. me oleme jõudnud edasi aga kahjuks tuleb tõdeda, et pikk tee on veel käia. ja sellel põhjusel, nii nagu kolleeg volinik Jourova ja teisedki, ütlen ka mina, et mul on väga hea meel näha uue komisjoni plaane ja seda, kui oluliseks need peavad meie praegust tööd. sest lisaks sellele, mida ma juba rääkisin, on uue komisjoni president öelnud, et tema tahab koordineeritud euroopalikku lähenemisviisi mis puudutab tehisintellekti ähm, eetilisi tagajärgi ja et ta töötab ka uue digitaalsete teenuste regulatsiooni kallal, mis suurendaks samuti platvormide erinevate teenuspak-, teenusepakkujate vastutust. ka see seondub otseselt tänase debatiga. Need on küsimused, mida arutatakse, arutatakse praegu ja ka tulevikus ja need on kõige olulisemad, kui me soovime, et meie digitaalne tulevik oleks demokraatlik ja turvaline kõigi kodanike jaoks, aitäh! Äh, suur tänu, suur tänu ka nende põhjalike selgituste eest. edasi saavad sõna registreeritud kõnelejad, kõigepealt Toomas Tobe. no jaa yeah., thank you, president. suur tänu härra volinik, nõukogu esindaja, lugupeetud liikmed, see arutelu puudutab peamisi euroopalikke väärtusi, õigusriigi põhimõtted, demokraatlikud valimised ja seetõttu on väga oluline, et Euroopa Parlament pärast seda arutelu tuleks välja väga jõulise resolutsiooniga. väga oluline on, et Euroopa astuks välja vabade ja demokraatlike valimiste eest, ilma et sellesse sekkuksid välisriigid. paraku selline ei ole olukord praeguses Euroopas. on oluline, et Euroopa Parlament ei kardaks ausalt sellest rääkida. on ju teada, et eriti Venemaa viib läbi madala intensiivsusega infosõda Euroopa vastu, riigi poolt makstud, kinni makstud meedia, erinevad äh, trollid ja ka teised totaalsed riigid nagu Iraan, Põhja-Korea, Hiina üritavad meie demokraatlike otsuste langetamist nõrgestada. seetõttu on oluline, et me üritame kaitsta oma väärtusi. me peame tagama, et kui rünnatakse meie demokraatlikke institutsioone, siis on sellel ka mingid tagajärjed. head sõbrad, siin täiskogul me ei ole alati ühte meelt ja see ongi ju demokraatia meil on õigus eriarvamusele jääda, aga on väga oluline, et me oleksime ühel meelel selles osas, et kui demokraatlikke otsuseid saavad langetada välisjõud, siis kaob ka meie enesemääramise õigus, seetõttu on väga oluline, et me lähinädalatel tuleme välja ühise resolutsiooniga ja astume välja euroopalike väärtuste nimel aitäh, kolleeg Kati Piiri, palun. aitäh, head kolleegid, lugupeetud minister, härra volinik ausad valimised on määrava tähtsusega, aga need ei ole nii iseenesestmõistetavad, me ei saa seda võtta sellisena. viimastel aastatel miljonid Euroopad, eurooplased on olnud meeletu desinformatsioonikampaania sihtgrupiks küberrünnakud on kasvanud väga kõrgele tasemele, rünnatakse ka strateegilisi taristuid, kolmandad riigid rahastavad eri, erakondi, juulikuus Itaalia meedia rääkis sellest, kuidas Venemaa üritab rahastada Matteo Salvini erakonda ja see on ainult üks näide, see ei piirdu ainult Itaalia või Venemaaga see sekkumine ka parlamendi eelmise ametiaja jooksul on arutelu all ja mul on hea meel kuulda, et ka Soome eesistuja jaoks on see tähtis teema. mul on uhke tunne, et sotsiaaldemokraadid on saavutanud laiapõhjalist toetust sellele, et see teema oleks täna siin arutelul ning ka resolutsiooni toetatakse meil on vaja selgeid vastuseid, kuidas kolmandad osapooled ei mõjutaks meie demokraatlikke süsteeme. selleks, et tõhusalt tegutseda, on meie fraktsioon välja pakkunud erikomisjoni loomise siin parlamendi, et meie valimised oleksid ja jääksid alati vabadeks, aitäh. suur tänu. härra Durand, palun suur tänu, lugupeetud härra president. lugupeetud proua minister, te alustasite oma kõnet sellega, et te selgitasite meile Euroopa valimiste kohta käivat, ütlesite, et tegelikult läksid asjad hästi, et mingeid suuri rünnakuid ei korraldatud ja ka mina olen tegelikult rõõmus selle üle, et Euroopa valimised nii hästi läksid, aga üldiselt on ju nii, et valimised tavaliselt ei ole ei, ei lähe nii hästi ja see puudutab eriti Euroopat. seda seletas volinik Jourova meile väga hästi. ta ütles, et see demokraatia, mis meil praegu Euroopas on, on sattunud ohtu ja ohus on ta just nimelt sellepärast, et valitseb desinformatsiooni olukord. Te rääkisite sellest härra King, ja teil on õigus, see oht on reaalne, see on meie jaoks olemas. aga lisaks sellele on väga oluline rääkida ka sellest, kes finantseerib äh, parteisid, kes finantseerib desinformatsiooni sest tegelikult otsustab raha ju kõik need küsimused. me teame väga hästi, mis Euroopa Liidus toimub. me räägime siin sellest, mida teeb Venemaa. Venemaa on selline äh, selge, selgete piiridega üksus me räägime kümnetest miljarditest eurodest, mis tulevad kolmandatest riikidest väljaspoolt Euroopa äh, Liitu, äh, kuid ka Euroopa Liidu siseselt ja millega rahastatakse desinformatsioonikampaaniaid. see raha tuleb ka Itaaliast ja Prantsusmaalt, nii et äh, seetõttu me peame mõtlema sellele, kuidas võidelda sellise rahastusega, mida antakse desinfokampaaniate jaoks, me peame mõtlema sellest, kuidas kuidas me võitleme sellise olukorraga, kus kellelegi antakse kolm miljonit eurot aastas, kuigi see summa on, selle summa suuruse üle võime võidelda lihtsalt selleks, et keegi saaks internetis oma kampaaniat ajada. me peaksime ära keelama selle, et Euroopa demokraatiat tehakse kolmandate riikide rahaga, mis mõjutab meie partei poliitikat ja me peaksime mõtlema ka sellele, kuidas teha lõpp oma tehnoloogilisele sõltuvusele, sellepärast et kui me tõesti regulaarselt peame pöörama pilgu Euroopa Liidu välispiiride taha, siis tekivad meil igal juhul äärmiselt suured probleemid, sest et me oleme sõltuvad teiste või kolmandate riikide tehnoloogilisest võimekusest, aitäh! härra Pütikofer, palun! president, lugupeetud nõukogu esindaja, volinik, kallid kolleegid! tahan tänada Soomet kui eesistujariiki selle eest, et nad seda küsimust nii tõsiselt võtavad. suur tänu ka komisjonile selle eest, et te olete nii põhjalikult selle küsimusega tegelenud. Euroopa, mis kaitseb, selle moto taga peab olema see, et me kaitseme oma väärtusi ehk ka meie demokraatiat samamoodi tuleb kaitsta Euroopa suveräänsust ja just sellest me täna siin räägimegi. me ei pea ainult mitte ühes suunas ettevaatlikud olema, ei ole nii, et ainult Venemaalt on oht, jah, meil on küll tõendeid selle kohta, et see toimub kuid sekkumist tuleb ka Türgi poole pealt. president Erdoğan on nende taga. Hiina totalitaarne režiim tahaks ka äh, majanduslikku sõltuvust ära kasutada ja samamoodi ka USA tagurlikud jõud on üritanud Euroopa demokraatiat mõjutada negatiivselt. ma arvan, et tegemist on suure konfliktiga äh, Äh, autoritaarse internatsionaali ja rahvusvahelise demokraatliku võitluse vahel. selleks, et me ei oleks kaotajate poolel, me ei pea mitte ainult vaatama seda, kes sekkub meie demokraatiasse, vaid me peame hoolitsema ka selle eest, et meil ei tekiks lõhesid Euroopas, lõhesid, mida teised saaksid enda kasuks ära kasutada. see kuulub ka demokraatia ja suveräänsuse kaitsmise juurde. aitäh! järgmisena härra Campo Menosi, palun. Eh, eh, suur tänu. see on eh, täna üsna veider olukord, korduvalt on rõhutatud, et küber julgeolek on väga tähtis, ka meie nõustume sellega, oluline on silmas pidada ka NATO-t ja Iisraeli aga justkui teeseldakse, et äh, saate oma sama mängu edasi mängida. Te räägite libauudistest, aga teie ju levitate neid libauudiseid. sama meedia korduvalt eitab äh, sellist tegevust. vaadake, mis toimus Itaalias, mitte midagi ei ole sellest kõigest saanud ja kohtus seda kõike kohe ka kinnitatakse. mida te tahate, te tahate ettekäänet, et piirata internetivabadust. vaadake seda arutelu, mis toimus eelmisel ametiajal autorikaitse ümber. Te ei mõista enam meie kodanikke, te ei mõista, mida nad tahavad Teid üllatas ka Brexiti referendumi tulemus, te üllatusite Ameerika Ühendriikide presidendi valimistulemustest, te olete üllatunud, et meil läks nii hästi. Te, see on sellepärast, et te ei ole absoluutselt enam tegelikkusega kursis. vaadake, mis toimus kaks tuhat kaheksateist. kui soovisite ise kolme miljoni euroga Euroopa valimisi mõjutada meie peame veenma eurooplasi, et nad toetaks seda Euroopa projekti, nii et teil ei ole siin mingit sõnaõigust midagi mõjutada. aitäh, järgmisena Nicola Procaccini, palun. aitäh. mina nõustun sada protsenti nõustuti selle resolutsiooni mõttega, aga ma ei nõustu selle impulsiivse, obsessiivse katsega Euroopa Parlamendi poolt tuvastada sellist vaenlast. ma ei saa sellest aru, ma selgitan. mina usun, et meil on vaja kaitsta meie julgeolekut, majanduslikku, demokraatlikku, sotsiaalset ja teha seda parimate õigusaktide ja parima taristu kaudu. mõtlen ka 5G revolutsiooni peale, mis meie suunas liigub, mida tuleb väga ettevaatlikult hallata, vaadata, kes on need majanduslikud osapooled, aga resolutsioonis on väga keeruline sellest meetodist aru saada palju olulisem on keskenduda Euroopa ametite rolli tugevdamisele, kellel on pädevus nendes valdkondades, mitte niimoodi obsessiivselt üritame tuvastada sellist poliitilist vaenlast. härra Wallace, palun. suur tänu. liberaalid, parem- ja vasaktsentristid ei suuda leppida sellega, et kaotatakse oma valijaskonda äärmuslastele. keskendutakse Venemaa sekkumisele, mitte ei tegeleta oma probleemidega. suurem probleem oli see, et äh, Bernie Sanders kaotas ja Trump hakkas valijatele kostuma täiesti normaalse kandidaadina. küsimus on neoliberalismis ebavõrdsuse kasvus, selles, et majanduslik ressursid on lõppemas. see kõik loob tingimused selleks, et inimesed on oma kodudest sunnitud lahkuma. Ameerika on sekkunud teiste riikide valimisprotsessisse juba üle, juba sadu aastaid ning seetõttu Venemaa sekkumine USA valimistest, see on justkui lapsemäng. aitäh, härra Radakovski. Not... lugupeetud president, ma ei ole Radakovski, minu nimi on Radatšovski, ma olen Slovak. lugupeetud kolleegid lugupeetud kolleegid, kallid sõbrad, me kuulasime kuulasime ära praegust ettekandet, ma olen ka ise lugenud hübriidsõdade erinevate ohtude kohta, desinformatsiooni kohta ja olen aru saanud, et ilmselt tuleks kõigil panna endale selga mingisugune kaitseülikond, istuda lennukisse ja lennata imedemaale, ma tegelikult ei arva, et see nii on. nii see raport kui ka kõik teised raportid näitavad seda, et Euroopa Liidu peamine vaenlane on Venemaa, see on aga põrgutee eurooplased ei saa aktsepteerida sellist äh, lähenemisviisi, eurooplane on homo sapiens endine paavst, äh, Euroopa, Euroopale aluse pannud esiisad ja kõik teised äh, on eurooplased, nad on homo sapiensid ja seetõttu ei saaks me mõelda, ei saa me rääkida lihtsalt sellest, et Venemaa on ähvardav riik, kellel on raketid, äh, kellel on suur sõjavägi, suur sõjavägi, vaid meenutagem endale seda, mis juhtus teise maailmasõja ajal, kui palju inimesi hukati erinevatest äh, erinevates laagrites. me ei tohiks tõmmata eraldusjoont ida ja lääne vahele, sest see toodab lihtsalt uut vihkamist ja sõda ja me peaksime ajaloost õppima, aitäh. aitäh, härra Radatšovski, tõesti vabandust, inimene õpib kogu elu, vabandust, et teie nime valesti hääldasin, aga palju lihtsam on mul nüüd välja kuulutada proua Karoliine Edstadler. aitäh volinik äh, valimiste mõjutamiste katsed Euroopa Liidus ei ole midagi uut, see ei ole ka midagi, mis, mida loeme ainult äh, kuskilt romaanidest. pärast seda, kui valimisi Prantsusmaal ja USA-s mõjutati, nägime me seda ka Austrias. paar nädalat tagasi äh, Austria Rahvapartei arvuteid häkiti, ähm, kümneid gigabaite et infot varastati ja seda mõned nädalad enne teise koja valimisi. muidugi on nüüd väga tähtis täpselt välja selgitada, kes on nende rünnakute taga alguses äh, opositsioon ütles, et äh, tegemist ei ole tõelise häkkerirünnakuga, kuid nüüd on politsei öelnud, et tegemist on professionaalse laiapõhjalise rünnakuga, mis tuli välismaistest serveritest. Äh, partei poliitilised mängud tuleb siin kõrvale jätta, kui tegemist on sellise rünnakuga. me ei räägi siin mitte rünnakust Euroopa Rahvapartei vastu, vaid me räägime rünnakust demokraatia vastu desinformatsiooniga ei ole võimalik äh, vabat äh, tahet väljendada ja sellega ei ole võimalik ka demokraatlikke valikuid teha. just sellepärast ka tänane arutelu ja kohe vastuvõetav resolutsioon nii tähtsad sest meil on nüüd tähtis see, et me leiame Euroopa tasandil lahendused selleks, et valimisi kriminaalkurjategijate eest kaitsta. me ei räägi siin vähemast kui oma põhiväärtustest, oma eluviisidest Euroopas. me peame neid kaitsma kogu jõu ja kõikide vahenditega, aitäh. suur tänu härra Benifei, palun järgmisena. lugupeetud president järjest rohkem esitatakse õiguslikke järelepärimisi ning ka ajakirjanikud teevad järelepärimisi ja need puudutavad eriti Venemaa osalust erinevate kampaaniate taga ehk äh, seda, kuidas Venemaa tegelikult äh, mõjutab valimisi. seda uuriti juba aastal kaks tuhat neliteist, uuriti, kuidas äh, Venemaa Euroopa valimisi rahastas, sama uuriti Ühendkuningriigis toimunud valimiste ja Itaalia puhul Salvini ei andnud tegelikult ka parlamendile mingit ausat vastust, ta lihtsalt kordas oma valesid, mida ta oli eelnevalt öelnud. ja see tähendab seda, et me peame proovima ikkagi kuidagi neile sündmustele valgust heita mõned rahvasaadikud küll nimetavad ennast rahvasaadikuteks, aga tegelikult on nad käpiknukud, keda tõmmatakse piiri tagant ja seetõttu kaotavad riigid oma suveräänsuse. Marine Le Pen näiteks on lihtsalt valetanud oma kodanikele ja ta töötab Euroopa huvide vastu. nüüd aitab meie parlament peab andma mandaadi eh, erikomisjonile ja erikomisjon peab välja selgitama, kuidas demokraatlikke protsesse Euroopa Liidus püütakse suunata, sest meie kodanikel on eh, õigus sellele, et valimised oleksid ka tegelikult ausad ja vabad. ja need, keda huvitab ainult raha taskusse toppimine, peavad Euroopale vastust andma, aitäh! aitäh ja nüüd kolleeg Tudorake Draagos. mulțumesc, domnule președinte Eh, aitäh, lugupeetud eh, president, ma tahaksin kõigepealt tänada volinikke proua Jourovat ja härra Kingi selle eest, mida nad enne ütlesid ja ma tervitan ka seda, et Euroopa Komisjon üldiselt on teinud niivõrd palju tööd selleks, et võidelda mm, väliste mõjudega ja et nad tegid nii palju selleks, et kaitsta kahekümne kuuenda mai eh, valimiste erapooletust. me peame endale aru andma, et äh, valimistega kaasnevad riskid, need riskid on nüüdseks kõigile selged ja ma nõustun kõigi kolleegidega, kes ütlesid, et meil tuleks paremini rahastada neid struktuure, mis meil on juba olemas. nii et äh, me nende abil suudaksime vastu astuda välisjõududele, mis süsteemselt õõnestavad meid äh, nii Euroopa Liidu kui liikmesriigi kui kohalikul tasandil. volinik King käis eelmisel, eelmisel nädalal ka meie komisjonis äh, ja rääkis sellest, et Kreml on mitmekordistanud oma jõupingutusi desinformatsiooni levitamiseks, kui võrrelda nende tegevust ähm, eelmise perioodiga ning et äh, nüüd pannakse sotsiaalmeedias toime hoopis äh, rohkem rünnakuid. näiteks äh, veebruaris oli kakskümmend miljonit sellist katset ja seetõttu tuleb meil mõelda sellele, kas me saaksime vastu võtta mingit õigusloomet, et selle vastu võidelda, aitäh. aitäh, kolleeg Reinken. aitäh me elame stabiilses, vastupidavas, liberaalses, demokraatlikus ruumis. kümme aastat tagasi ma ilmselt oleksin alla kirjutanud sellisele üleskutsele, mis on kirjutatud kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide ja kodanike nimel ja ma oleksin uskunud, et kõik jääb alatiseks, nii nagu praegu on, kuid praegu oleksin ma praegu et, palju ettevaatlikum. jah, me elame ka praegu stabiilses, vastupidavas, demokraatlikus ruumis, kuid tuleb tunnistada, et neid demokraatiaid rünnatakse ikkagi pidevalt levitatakse desinfot, häbimärgistatakse erinevaid marginaliseeritud inimrühmi, piiratakse inimeste seksuaalse enesemääratluse õigusi ning Istanbuli konventsiooni ülevõtmist või jõustamist rahastatakse liiga äh, vähe ja selle vastu võitlevad välised jõud, mitte ainult Venemaa, vaid ka näiteks erinevad USA trollid. ja see näitab juba praegu, et ähm, meie demokraatlik otsuseprotsess on muutumas, sest seda mõjutatakse väliselt. me peame oma demokraatiat kaitsta, kaitsma, me peame andma kodanikuühiskonnale rohkem vahendeid enda kaitsmiseks ja me peame me peame tagama selle, et me ei õõnestaks ise oma demokraatiat, demokraatia põhialust, milleks on äh, väljendusvabadus, sõnavabadus, aitäh! aitäh ja nüüd Laura Huhtasaari. lugupeetud, lugupeetud president, lugupeetud president, Euroopa Liit peaks tugevdama sõnavabadust, kui me soovime tõesti olla demokraatia poolel. on selge, et Venemaa, USA ja ka Hiina tahavad eurooplasi ja Euroopa valimisi mõjutada, tehes seda omal moel mõne aasta eest käis, käis, käidi USA-st Ühendkuningriiki mõjutamas, et nad ei hääletaks valesti kaubanduslepingu äh, sõlmimisel ja sama puudutab ju Brexiti äh, juhtumit, äh, Brexiti referendumit, Trumpi valimisi ja ka palju teisi asju. paljud arvavad seetõttu, usuvad seetõttu vandenõuteooriaid Venemaalt, niidi tõmbamist, Soome trolle ja nii edasi, aga tegelikult peab äh, siinkohal mõtlema sellele, et tegelikult paljud inimesed ju tahavad, et immigratsioon peatataks, et äh, islamiusulised ei tuleks nende riiki, et meil oleks õigus nõuda, et austatakse, austatakse meie kultuuri, äh, ristiusul põhinevat kultuuri ja ähm, et meid ei sunnitaks üle võtma teiste inimeste kultuuri ja see ei ole oluline, kas me peame neid ilminguid headeks või halbadeks me peame lihtsalt aru saama, et äh, minu parteid äh, ja teisi selliseid valitakse sellepärast, et me kaitseme seda, millesse rahvas usub. ja on ju ka tõsi see, et liberaalid kaotavad valimistel ja nad ei suuda lihtsalt taluda seda, et ähm, valitakse rahvusmeelseid ähm, parteisid, kuna nemad äh, seisavad õigete asjade eest see puudutab ka Euroopat tervikuna. Euroopa Liit tahab sellist äh, poliitiliselt korrektset tõekomisjoni, aga sellele pannakse suukorv pähe veel enne, kui ta tööd alustab. see tähendab ju täpselt samamoodi, et inimestele kirjutatakse ette, mida nad tegelikult peavad mõtlema, mida nad tegelikult peavad tahtma. demokraatia ei ole kriisis ja demokraatia ei kannata kuidagi sel ajal, kui liberaalid valimistel kaotavad, aitäh. Zu Wort gemeldet hat sich järgmisena on sõna soovinud Anna Fotiga, palun. Due respect to all measures taken. kui võtta arvesse kõike seda, mida volinik Jourova ja volinik King on teinud, kõiki neid meetmeid, mis nende, nendel olemas on, tahaksin ma ikkagi rääkida äh, ka sellest, milline on välismõõde. täpsemalt tahaksin rääkida sellest, kuidas on väliselt sekkutud meie demokraatlikesse protsessidesse. jah, seda on tehtud ja me peame seetõttu olema vastupidavamad ja me peame demokraatiat kaitsma. aga me peame teadma ka seda, millised on need kolmandate riikide suunised või milline on nende poliitika. eelmise mandaadi ajal võeti ju vastu raport, kus räägiti sellest, et ennekõike on süüdi Venemaa Föderatsioon, aga seal nimetati ka Hiinat, Iraani ja Põhja-Koread. Nende riikide tegevus ja intensiivsus väärinfokampaaniate puhul, ähm, see tegevus on suur, aga nad ähm, kohaldavad oma kampaaniat vastavalt iga liikmesriigi eripärale ja seetõttu peaksid liikmesriigid tegema omavahel koostööd. aga selleks, et see koostöö saaks olla edukas, peame me tundma nii narratiive kui poliitikaid seetõttu ma eh, tänan teid Stratcom Eesti eest ja kiidan selle tööd, aitäh! suur tänu, järgmisena Aleksandra Leslie Phillips, palun! sotsiaalmeedia ja desinformatsioonikampaaniad tõesti avavad uksed nendele, kes soovivad äh, väärkasutada demokraatiat ja seda kogu poliitilises spektrumis. kuid peale selle üha rohkem ka vandenõuteooriaid levitatakse selleks, et delegitimiseerida parlamendivalimiste äh, tulemusi sellepärast, et ei olda tulemusega nõus. ma olen näinud siin meie lahkumiskampaaniaid, meil oli üks noor kampaaniapidaja, keda ähvardati vangi heita kaheks aastaks, minu enda partei puhul näiteks ka endine peaminister väitis, et me oleme saanud välisrahastust ja samal ajal uuringud ei tõestanud mitte midagi minu jaoks on täiesti selge, et kõige suuremaks ohuks on meile hoopis oportunism ja vandenõuteooriad, mida levitavad poliitikud ise selleks, et diskrediteerida neid, kes neile ei meeldi. see on täiesti vastutustundetu ja see levitab usaldamatust valijate ja poliitikute vahel ja toob endaga kaasa ka äärmuslikkust. tuleb kõigepealt kontrollida fakte, muidu saab teist endist probleem. Danke. Ich nehme aitäh, siin on terve rida sinise kaardi soovijaid. kõigepealt soovis sõna saada proua Vood, nii et tema saab sõna. Julie Vood, palun. aitäh proua Philips, kas te kommenteeriksite seda avalik, seda salajast kampaaniat, mida ta tegi äh, konsultatsioonifirmaga Cambridge Analytica kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta pre äh, USA presidendivalimiste ajal. mina olin valimiste vaatleja selle parlamendi poolt ja te võiksite ka kommenteerida seda valet, mida te äh, levitasite enda kaasatuse kohta. Kenyatta värbas äh, selle firma ja seal on väga palju poliitilisi mõrvu läbi viidud. Christmas Sando mõrvati ning äh, kaks mikrofoni korraga on sees ja tõlkida ei ole võimalik. Teie aeg on otsas. tahan öelda, et minu kolleeg kehastab just seda, ma just ütlesin. ma soo-, ütlesin, et tegemist on äh, vaba ettevõttega mis hiljem tegi koostööd Cambridge Analytica, väga huvitav on, et ta ei nelja silma all minu käest seda küsinud, vaid lihtsalt Twitteris äh, levitab seda informatsiooni ja desinformatsiooni, ma olen uhke selle töö üle, mida ma tegin progressiivse Aafrika presidendi jaoks. ja kui ma võin nüüd öelda, et kui see ei ole poliitiline mõjutamine, siis miks ta ei tulnud ja ei koputanud minu kontori uksele? Our next speaker is Mr järgmisena härra Kovatšev, palun. aitäh, president. demokraatia tähendab vabandust, pluralismi, arvamuse vabadust. kui üritatakse demokraatiat mõjutada või muuta, siis on tegemist rünnakuga suveräänse riigi vastu ja ilmselgelt on ka piire, hea maitse piire ületatud ning see toob endaga kaasa ka tolerantsuse kadumise. mul on küsimus, kui me hääletame siin parlamendis, kas siis demokraatia tähendab ka seda, et meil on vabadus valetada? kas äh, valetamine on ka osa arvamuse vabadusest, me ei tohiks olla sinisilmsed, me peaksime äh, aru saama, kui tõsised on rünnakud kolmandatest riikidest. Bulgaaria on ainult üks nendest riikidest, mida kahe tuhande viieteistkümnendal aastal rünnati, nimelt meie keskvalimiskomisjoni äh, rünnati täpselt samamoodi nagu ka teisi Bulgaaria institutsioone. tegemist on kõigest ühe näitega selle kohta, et teatud äh, äh, riigid ja ühiskonnad üritavad õõnestada meil kehtivat süsteemi. Äh, erinevatel organisatsioonidel on võltskontod sotsiaalmeedias, mis, mille kaudu peetakse laimukampaaniaid Euroopa Liidu vastu ja demokraatial peaksid olema vahendid iseenda kaitsmiseks ning ma kutsun kõiki üles võitlema ka hübriidohtude vastu. aitäh, kas te olete valmis vastama proua Grapini küsimusele, härra Kovatšev? palun, proua Grapini. suur tänu, härra president, kallis kolleeg, te olete Bulgaariast pärit, mina Rumeeniast. ma saan teist muidugi väga hästi aru see küsimus on tähtis, aga ma tahaksin teada, et teie kui Euroopa Parlamendi saadik, kas te näete ka mingit lahendust sellele probleemile? arvamusvabadus äh, ja sekkumine valimistesse, need on kõik sellised suured loosungid, aga milliseid lahendusi te välja pakute? kui lahendusi ei ole, siis me tegelikult äh, räägime lihtsalt ümber palava pudru. aitäh, härra Kovatšev jah, tegemist on üldise küsimusega, et mida me üheskoos teeme, tõesti ainult koordineeritud tegevusega, kuhu on kaasatud komisjon, nõukogu liikmesriigid, on meil võimalik desinformatsiooni levikut piirata. seda, mis tuleb nii kolmandatest riikidest kui ka Euroopa Liidu seest ja esimeseks sammuks olekski siis äh, paluda platvormidelt abi selleks, et ka nendel oleks teatud käitumisjuhised, mis kehtiksid ja millega toetatakse korralikku ajakirjandust, et ajakirjanikke koolitataks. siin on palju võimalusi, kuid samal ajal on meil vaja ka vahendeid. demokraatia peab olema korraliku immuunsüsteemiga. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Moraes, palun. Thank you, president uh, aitäh, president. me kutsume üles Euroopa Liidu tasandil rohkem ära tegema selleks, et võidelda välissekkumise vastu valimistesse ja desinformatsiooni levikusse nii internetis kui ka väljaspool. me teeme seda sellepärast, et meil on tõendeid, et see kõik toimub ja tegelikult see kehtib kõikide jaoks siin kojas, ka uute liikmete jaoks, et me tegelikult paar kuud oleme selle kõigega juba tegelenud ja komisjon kinnitas ka, et vastumeetmetega on alustatud ja meie fraktsioon soovib, et nüüd viidaks sisse ka äh, eraldi uurimiskomisjon, mis uuriks seda ja koordineeriks meie vastupanuvõitlust. me ei ole praegu piisavalt äh, kaitstud ja meil on siin probleeme meie kodanikud hääletavad valimistel, kus meil on paremäärmuslikud parteid osalemas, see toimub ka minu koduriigis, meil on paremäärmuslikud riigid, mis saavad välisrahastust. teiseks, valimistesse sekkumine ka väljaspool internetti, ka siin meil on tõesti vaja korralikke kontrollimeetmeid ja samamoodi ka seda, kui on trollid, mis sotsiaalmeediakontosid juhivad, siis ka see tuleb lõpetada ja kõike seda tuleb teha kohe aitäh, järgmisena kolleeg Šimetška, palun. aitäh, lugupeetud minister, härra volinik, aitäh, tõepoolest sekkumine valimistesse ei ole mingi uus oht, me oleme näinud mitmeid Äh, kordi, kus sekkutakse valeinfoga, et polariseerida ühiskondi, aga see ei tähenda, et me peaksime sellega leppima ning Soome eesistuja ning komisjon plaanivad sellega tulevikus tegeleda. tõepoolest, see ohustab demokraatia vundamenti, sest kui ei ole tõhusat arutelu, ei ole meil ka demokraatiat. aga oht ei ole mitte selles vandenõu leheküljes, vaid ka poliitikutes, kes teadlikult levitavad valeinfot, kasutavad seda taktikat Kesk-Euroopas, isegi peaministrid avalikkuses kordavad neid vandenõuteooriaid, nad ründavad ja ka see on demokraatiale väga ohtlik. kolleeg Ainsley Scott, palun. Freedom, fair vabadus, läbipaistvus, ausus, need on demokraatia vundamendiks, aga viimastel aastatel need põhimõtted on sattunud ohtu paremäärmuslikud jõud on käivitanud propagandakampaaniad, millel ei ole kohta tänapäeva kaasavas ühiskonnas. valeinfo on poliitilise arutelu mürgitanud, levitatakse viha, soovitakse ainult kogukondi lõhestada, vähendada usku poliitilistesse süsteemidesse. selle tulemusena on minu koduriik praegu põhiseaduslikus katastroofi olukorras esindajate koja liikmed on öelnud, et demokraatia on sattunud ohtu, valimisseadus on ajale jalgu jäänud internetiajastul. ja seda öeldakse parlamentide hällist. põhiväärtused siin ja ka liikmesriikides on praegu rünnaku all, seda tehakse finantshuvist, meil on vaja seaduslikult siduvaid sätteid, mis võimaldaksid kodanikel ise oma saatust määrata, mitte ei, me ei tohi laste rahal seda kõike mõjutada. Um mul on teile kaks palvet kõigepealt palun pidage kinni kõneajast. ma arvan, äh, vabandust, ma koputan haamriga esimest korda siis, kui kõneaeg on läbi, kaks korda siis, kui te olete viis sekundit oma kõneajast ületanud ja pärast seda, kui olete oma lause lõpetanud, võtan teilt mikrofoni ära. teiseks ma palun, et ega nii palju sinise kaardi soove ei esitaks, sest äh, aega on meil vähe ja oleme juba ajast maha jäänud. ja nüüd tahan teada, kas te olete valmis äh, proua De Lutsi sinise kaardi küsimusele vastama? suur tänu, et mulle kõneaega andsite kõigepealt on mul vaja teada, kas äh, kõneleja on valmis teile vastama. Martin, väga kiiresti ütleb kõneleja. ei, seega läheme me järgmise kõneleja juurde, härra Karu. suur tänu, juhataja heade tavade koodeks, desinformatsiooni puudutav koodeks, mille Euroopa Komisjon lõi, teeb ettevaatlikuks sõnavabaduse ja avatud interneti suhtes. sellepärast, et selle kiitsid juba heaks Facebook, Twitter ja Google ja need teenusepakkujad võib nüüd võtta vastutusele selle eest, mida kasutajad internetis kirjutavad. seetõttu tsenseerivad nad kõhklematult kõike, mis neile tundub olevat desinformatsioon. me teame ju, et internet on võimeline kõige paremaks, aga ka kõige halvemaks ja eh, kui me ei võta arvesse seda, seda ettekäänet, et või-, võideldakse desinformatsiooni vastu, siis eh, õigemini võttes ette, võttes arvesse seda ettekäänet, eh, peamegi nägema, kuidas internetikasutaja peab kogu aeg kartma, et teda tsenseeritakse, kusjuures ta ei ole öelnud midagi, mis oleks nii-öelda võltsuudis, vaid ta ütles lihtsalt midagi, mis erineb valdavast seisukohast, ta kritiseeris näiteks immigratsioonipoliitikat ja isegi uudised, mis ilmuvad Prantsusmaal näiteks Facebookis on äh, sellised, et äh, tihti äh, kustutatakse need ära või blokeeritakse kasutaja lihtsalt sellepärast, et ta väljendas nii-öelda vihakõnet tihti on põrgutee sillutatud heade kavatsustega, parimad mõtted viivad halvimate tulemusteni. kui me tahame võidelda väärinfoga, siis ei piisa sellest, et me loome nii-öelda tõeministeeriumi, sest seda kirjeldati juba George Orwelli romaanis Tuhat üheksasada kaheksakümmend neli ja me kõik teame, mida see tähendas aastal kaks tuhat üheksateist tahavad need, kes äh, süsteemi juhivad ja kes pooldavad globaliseerimist ja ka seda, kuidas seda rahastatakse, teha kõik endast olenevad selleks, et peatada need, keda nemad põlgusega nimetavad populistideks kommunikatsioonivahendeid tsenseeritakse ja seda on tehtud aegade alguses, seda on teinud kõik totalitaarsed režiimid. praegune globalis-, globaliseerimisideoloogia tahab blokeerida kõik vastased samas on loodud isegi eraldusjoon selleks, et lükata vastutus neile, kes kahtlustavad olemasolevat ideoloogiat, valdavat ideoloogiat. ja meie kavatseme oma võitlust jätkata nende inimeste nimel, keda meie austame, aitäh! aitäh! tundub, et äh, kõik ei saanud veel päris täpselt aru, et sinise kaardi küsimusi ma ei luba, kui soovite esitada oma küsimuse fraktsiooni liik-, oma fraktsiooni liikmele. ja järgmisena saab sõna äh, kolleeg Puhksade de Villalba. suur tänu, lugupeetud juhataja, nagu te teate, on minu fraktsioon täielikult vastu igasugusele välisele mõjutamisele, mis puudutab Euroopa Liidus toimuvat, meie siseasju, meie valimisi, sellepärast et iga riik on suveräänne ja ma usun liikmesriikide suveräänsusesse. ma arvan, et et tegelikult kaitsevad kõik poliitilised jõud suveräänsust, isegi kui nad teevad seda erineval moel aga isegi aluslepingus ei räägita mitte sellest, et Euroopa Liit on suveräänne, räägitakse liikmesriikide suveräänsusest. muidugi ei meeldi kellelegi, et Venemaa äh, sekkub valimistesse, aga ega meile ei meeldi ka Macroni ja viiekümne kahe Prantsusmaa saadiku kahtlane tegevus, mis puudutab äh, valimisi Hispaanias meile ei meeldi, et nemad meid kritiseerivad, sest nad on teise riigi partei esindajad ja meile ei sobi ka see, et äh, selliste ilmingutega nagu väärinfo hakatakse õigustama Tõeministeeriumi loomist, see tõesti meenutab meile tuntud teost tuhat üheksasada kaheksakümmend neli, kus ministeerium hakkab ette kirjutama, mida tohib uskuda, mida tohib mõelda. kolleeg, kas teil on kodukorda puudutav märkus ja palun? jah, lugupeetud president. meid häirib see, et me praegu peame debatti väärinfo kohta. meie taga istuvad Brexitit pooldanud, meile öeldi, et meie taga istuvad isikud, kes pooldavad Brexitit, see ei ole tõsi ja ma arvan, et me peaksime austama eh, siin eh, demokraatia põhiteid, parlamentaarset demokraatiat ja ka seda, et tegelikult tuleks lubada meile selles debatis siniste kaartide esitamist Äh, kallis kolleeg, sinise kaardi esitamise reeglite üle otsustab president, meil on siin selged juhised, just sellepärast ma ei lubanud neid esitada. aitäh, järgmisena härra Lennars, palun. Ehm, aitäh. vabad ja ausad valimised. jah, aitäh vabad ja ausad valimised on meie demokraatia alustalaks, me peame neid kaitsma ja hoidma kõigi eest, kes üritavad neid alustalasid raputada. ja tuleb veel ühte teha, kui me tahame olla tulevikuks valmis me peame arvestama sellega, et üha rohkem tegevust toimub sotsiaalmeedias ja seega uue tehnoloogiaga on väga raske tegelikult eristada, mis on internetis ja mis tõeliselt toimub ja aastal kaks tuhat kakskümmend üks arvatavasti inimesed loevad rohkem võltsuudiseid kui tõelisi uudiseid. sellised ettevõtted nagu Google ja Facebook mängivad siin väga tähtsat rolli või nad tegelikult, nad peaksid tähtsat rolli mängima. mul ei ole jäänud muljet, et praegusel hetkel teeksid nad koostööd meiega. ja et äh, kodutöö oleks tehtud. meil on vaja äh, selgemaid reegleid ja siin näiteks äh, tuleb mõelda just selle peale, kuidas me võltsuudiste vastast võitlust ka koolides hakkaksime pidama me peame ka karistused, karistusi suurendama selleks, et ettevõtted teeksid meiega koostööd, me peaksime rohkem reguleerima ise selle asemel, et lasta ettevõtetele enesekontrolli läbi viia. väga paljudes Euroopa riikides mõeldakse vastava seadusandluse väljatöötamise üle, et kuidas me saaksime seadusandluse kaudu hoolitseda demokraatia kaitsmise eest, aga tähtis on, et me teeksime seda Euroopa tasandil, et meil ei oleks kahtekümmet kaheksat eraldi seadust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 president otsustab, kas sinise kaardi küsimust esitatakse ja see, kellele küsimus esitatakse, saab otsustada, kas ta tahab vastata ja sellise otsuse võtsin vastu, see on lubatud ja järgmisena saab sõna Silva Pereira. suur tänu. suur tänu. avaliku arvamuse mõjutamine läbi väärinfokampaaniate Facebookis ja mujal, kasutades järjest kavamaid, kavalamaid tehnoloogiaid, on üks suuremaid hädaohte meie demokraatiate jaoks. see näitab seda, et tegutsevad tumedad poliitilised jõud ja tõepoolest niite tõmmatakse mõnikord välismaalt, kolmandatest riikidest. Euroopa Komisjoni plaan väärinfoga võitlemiseks on suurepärane algatus, see hakkab nüüd vormi võtma ja sama puudutab ju ka seda, et sotsiaalmeediaplatvormid peavad nüüd rohkem vastutama. ka ajakirjanikud peavad aru saama, milline on nende roll ja nende vastutus. Nad peavad kajastama ainult eh, tõest objektiivset eh, informatsiooni ja astuma vastu valeuudistele. kindlasti on see aga suur väljakutse kui Euroopa Parlament looks erikomisjoni, siis aitaks see meil demokraatiat tugevdada ja just seda selles raportis soovitaksegi ja selles me, selle tõttu me hääletame poolt. aitäh, proua Keller! lugupeetud president, lugupeetud volinikud, daamid ja härrad. Te rääkisite sellest, et viimastel valimistel tehti katset taaskord destabiliseerida meie poliitilisi jõude ja et sellest, selles kampaanias lõid kaasa nii riigid kui ka teised üksused ja teised kolleegid sellest juba rääkisite volinik ütles meile, et kümneid miljoneid katseid tehti väärinfo levitamiseks meie valimiste nurjamiseks. lugupeetud proua Jourova, härra King, Te võtsite seitsmendal septembril kaks tuhat kaheksateist vastu algatuse, mille eesmärgiks oli teha koostööd liikmesriikide ja teiste institutsioonidega ja võrrelda kuri, võidelda kuritegevusega internetis, kuid sellest ei piisa. ja ma tahaksin teada, mis on siis need järgmised sammud, järgmised algatused selleks, et te saaksite oma plaane ühildada riiklike strateegiatega. kuidas te kavatsete tugevdada Euroopa eh, küberjulgeolekut, kuidas te kavatsete seda Euroopas teha? meie fraktsioon toetab seda, et me looksime sellise komisjoni, millega kaitstakse Euroopa demokraatiat erinevate rünnakute eest ja te võite loota meie toetusele, tänan teid. aitäh, kodukorda puudutav küsimus. Monsieur le Président, lugupeetud äh, president, ma, ma kindlasti ei hakka teile rääkima, kuidas tuleb istungit juhatada, sest see on ainult äh, teie õigus ja kahtlemata on teil ka õigus äh, keelduda andmast siniste kaartide küsimuse esitamise õigust. ma seega siis eksisin. ma lihtsalt tahan, et me võitleksime vääruudistega, ma ei soovinud ise öelda midagi, mis oleks faktiliselt vale ma olen juba mitu korda seda küsimust kommenteerinud ja teile ka infot edastanud. võib-olla tõesti saite te minust valesti aru, aga läheme nüüd tõesti päevakorraga edasi, järgmisena proua Gregorova. aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid Need väärinfokampaaniad, hüberohud ähm, ja infosõda, need on osa kaasaegsest konfliktist, mis ei toimu tavapärasel sõjatandril. vabade valimiste mõjutamine on üks samm, millega saab meie vastu võidelda ja kahjuks on need rünnakud järjest intensiivsemad ja sagedasemad. me peame suutma leida funktsionaalse reageerimisviisi me peame suutma sellele vastu astuda, aga samas tuleb ka valida meetmeid, sellepärast et me ei saa ju hakata hävitama seda, mis on demokraatliku ühiskonna alustala. selleks on sõnavabadus, sõnavabadust ei saa defineerida need, kes kes teenivad äh, raha näiteks Facebook, Apple või Twitter meil peab olema võimalik astuda vastu valimiste mõjutamisele ja propagandale, kuid äh, tehnoloogiat kasutatakse ju ka selleks, et, et ennustada, mida keegi internetis teeb või vaatab ja ka see on ohtlik, mistõttu tuleb vastu võtta vastavad õigusloomelised tagatised. meil tuleb kaitsta neid demokraatlikke põhimõtteid, mida praegu rünnatakse, teeme seda, on juba kahekümne esimene sajand, tänan teid! suur tänu, järgmisena Kristiina Anderson lugupeetud president, kallid kolleegid, me räägime täna siin komisjoni tegevuskavast desinformatsiooni leviku piiramiseks. kas see on nali, mida te siin teete, just Euroopa Komisjon peab ennast äh, pädevaks võltsuudiste vastu võidelda, olles ise samal ajal aga valeuudiste inkubaatorite peakorter. Euroopa Liidu Komisjoni brošüüris kuuskümmend põhjust Euroopa Liidu toetamiseks antakse kuuekümne neljal Äh, leheküljel Euroopa rahvastele teada, äh, milliseid eeliseid Euroopa Liit ja euro toovad. näiteks leheküljel kuusteist nad ütlevad, et Euroopa Keskpanga keldpoliitika oli selline, et tänu sellele viiskümmend miljardit hoiti kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kokku. Need on võltsuudised, sest siin juhitakse Euroopa rahvaid valele teele selleks, et peita seda, et see nõndanimetatud suur säästmine on tegelikult nende enda vara võõrandamine kas tegemist on traali-, traagilise üksikjuhtumiga? ei ole. kui eh, proua komisjoni president oma tegevuskavas Euroopa kohta kirjutab ja ma nüüd tsiteerin teda minu põlvkonna jaoks tähendas Euroopa lubadus tagada rahu, heaolu ja ühtsus ning me pidasime sellest lubadusest kinni, luues ühisvaluuta vaba liikumise ja tagades Euroopa Liidu laienemise. siis muide, see avaldus on kõikide võltsuudiskampaaniate vaarema. rahu ja he heaolu lubati meile, aga mida me saime, saime Euroopa Liidu bürokraatliku hullumaja, kus kodanikest täielikult võra, võõrandunud poliit poliitiline eliit kägistab ja kiusab Euroopa rahvaid reguleerimise hulluse ja reguleerimise maaniaga. mida Euroopa rahvad sellest Euroopa Liidu hullusärgist arvavad, seda on võimalik näha seal, kus inimestelt küsitakse, Prantsusmaal, Hollandis ja Kreekas ja britid näitasid eriti, kui vihased nad Euroopa Liidu peale on. aga tegevuskava komisjonilt on tähtis ja just sellepärast me toetame seda ja ma meenutan teile veel kord, mina kavatsen selle tööga juba täna pihta hakata. kolleeg Anderson, kas te olete valmis vastama härra Mandeli sinise kaarti küsimusele? kellelt, härra Mandelilt, ei järgmisena tahtis sõna härra Pütikofer. härra president, kodukorda puudutav küsimus. kolleeg Anderson, just praegu härra Pütikoferilt kadus mikrofon. mikrofon, härra Pütikofer, teie mikrofon. proua Anderson just praegu nimetas meid bürokraatlikuks hullumajaks. tegemist on Euroopa Parlamendi laimamisega. ma palun, äh, kontrollige protokolli ja reageerige vastavalt. aitäh selle märkuse eest, aitäh, et te nii tähelepanelikult kuulasite. teeme kindlasti. järgmisena saab sõna kolleeg Veimers, palun. Utländsk inblandning i demokratiska processer är förkastligt. suur aitäh! demokraatlikud protsessid on meile tähtsad ja nende mõjutamine on lubamatu. kui välised jõud tahavad mõjutada Euroopa parteisid või kui endised valitsusjuhid asuvad tööle näiteks Nord Streamis aga täiesti aktsepteerimatu on ka see, kui Euroopa Liit võtab maksumaksjate raha ja kasutab seda selleks, et hakata mõjutama ise Euroopa Parlamendi valimisi. see siin on Euroopa Parlamendi juhtkonna dokument, mis ütleb, et eh, umbes kolmsada viiskümmend miljonit eh, Rootsi krooni on kulutatud lobitööle. minu jaoks on see igapäevane Euroopa Liidu elu ja lobitöö tähendab seda, et inimesi püütakse mõjutada seoses Euroopa Liidu valimistega. ja et mõjutatakse just valima föderalismi. ma arvan, et me võiksime ikkagi ühesugused reeglid kehtestada kõige jaoks. aitäh, härra Sikorski. Panie przewodniczący, to lugupeetud president, kallid kolleegid, ma võtan sõna esimest korda siin äh, selles ruumis, selles saalis ja seetõttu on mul hea meel, et minu esimene sõnavõtt on just sellisel olulisel teemal ma olen ka ise langenud äh, küberkuriteo ohvriks, ma olen saanud äh, spämmi, mis äh, tuleb USA-st ja millega püütakse mõjutada valimisi ja seetõttu ma tean, millest me räägime. tõepoolest, teised on toonud juba palju muid näiteid selle kohta, mismoodi sekkumine äh, liikmesriigi äh, siseasjadesse toimub, näited olid Itaalia, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi kohta, aga ka mina võin rääkida oma riigist. härra Žetovski avaldas äh, meil ühe raamatu, mida Poola peab väga oluliseks ja ma tahaksin siinkohal kutsuda üles meie riigiprokuratuuri võtma seda teost väga tõsiselt, sellepärast et see sisaldab äh, informatsiooni just nimelt selle kohta, kuidas Poola, Poola poliitikas sekkumine toimub kuidas seda peaks tegema või õigemini, mida ei peaks tegema. ma arvan, et meedia ärakasutamine ja meedia muutmine parteide kannupoisteks tegelikult muudab oluliselt kergemaks kõigi nende elu, kes tahavad valimiste tulemusi keelatud moel mõjutada. meil peaks olema suurem eelarve osa, et sellise väärinfoga võidelda, meil peaks olema ka suurem võimekus kasutada traditsioonilist meediat meil peaks olema rohkem vahendeid Creative Europe programmi tugevdamiseks ja lõpuks tahaksin öelda, et ka sotsiaalmeedia probleemid tuleb lahendada, aitäh. hea kolleeg. aitäh, kallid kolleegid, palun äh, tribüünil istujaid mitte plaksutada, see on nimelt selle koja kod-, kodukorraga keelatud ja Läheme nüüd järgmise kõneleja juurde, härra Lopes Aguilar, palun. aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinikud. kui Lissaboni leping jõustus, see oli kümne aasta eest ja jõustus ka põhiõiguste harta, siis kui te toona oleksite öelnud, et antakse välja mingi raport, kus räägitakse, et meid ohustavad trollid ja robotid, mis on seotud selliste riikidega nagu Venemaa ja et, ähm, et äh, nad tegutsevad selleks, et äh, mõjutada meie valimisi, siis ei oleks me teid uskunud, aga nüüd on ajad muutunud ja kahjuks on sellised riskid täiesti olemas. me ei tohi kindlasti neid alahinnata küsimus ei ole ju mitte ainult selles, et keegi edendaks internetis äärmuslikke vaateid või kiusaks taga vähemusgruppe. tegelikult mõjutab selline tegevus kogu Euroopa Liitu ja seetõttu peab Euroopa Liit tervikuna sellele ka vastu astuma. me peame investeerima sellesse, et võltskontod kiiresti kinni pandaks, et nende alt ei saaks tegutseda. me vajame uusi sätteid selleks, et need probleemid lahendada ja vajame kindlasti ka uurimiskomisjoni, aitäh! monsieur le président chers collègues suur tänu lugupeetud president tõepoolest sõnavabadus on demokraatia nurgakivi me kõik teame seda aga praegu me räägime siin ju väärinfost internetis ja sotsiaalmeedias äh, levitatakse väga palju väärinfot ja me näeme ju ise kes on väärinfoga võitlemise vastu. suur tänu teile, Euroopa Komisjon, et te olete seda võitlust alustanud, aga kuidas te üldse info, info tõesust saate kontrollida, kui äh, meil on olemas tsensuuribüroo? ma arvan, et äh, me peame kindlasti võitlema väärinfo vastu, aga sealjuures ei tohi ohustada sõnavabadust. see on väga oluline ülesanne ja see on seotud ühtlasi ka kohtuvõimu sõltumatusega. nii seadusandja kui ajakirjandus peavad aru saama sellest, millised on nende kohustused, et nad peavad täitma olemasolevat kehtivat õigust, et nad ei tohi lasta ennast kellelgi mõjutada, et nad ei tohi lasta meie riiki destabiliseerida äh, vaenulikel jõududel, olgu nad siis kolmandatest riikidest või mujalt, aitäh! aitäh ja nüüd Annaliisa Tardina. härra president, head kolleegid, me kõik nõustume, et libauudised ja valeinfo toob kaasa selge käegakatsutava ohu ka meie kodanikele, mitte ainult valimiste ajal. see mõjutab ka poliitiliste kampaaniate läbiviimist siin kojas me kuuleme siin juttu libauudistest. sellele kõigele tuleb tähelepanu pöörata, ei tohi kahjustada internetivabadust, ideede vaba levikut, sellel kõigel tuginevad ka inimõigused libauudiste vastane võitlus äh, tähen-, võib tähendada ka seda, et piiratakse mõttevabadust, sõnavabadust. kas erasektoril, nagu näiteks Facebookil, oleks õigus tsenseerida kodanikke, ilma et mingi kolmas sõltumatu asutus äh, saaks neid kodanikke kaitsta, seda kõike tuleb ka kaaluda aitäh, kolleeg Turiš Nikolsova. aitäh, daamid ja härrad vahet ei ole, millisest fraktsioonist me pärineme, meil on kõigil ühine ülesanne, peame tuvastama, kes on ründaja, kes pidevalt läbi viib neid valeinfokampaaniaid, mis ohustavad demokraatiat liikmesriikides. me teame, et need ei pärine ju Marsilt ega Indiast või Boliiviast. me peame jääma faktide juurde ja faktid näitavad selgelt, et tegemist on Putini valitsusega, kes nende kampaaniate taga seisab kui oli jutt äh, hübriidohtude vastasest võitlusest, siis Tšehhi teadlased kaks tuhat kuusteist avaldasid infot, kuidas Putini valitsus selgelt avaldas mõju kas sotsiaalmeedia kaudu või avaliku meedia vahendusel. Äh, trollid on esindatud nii valitsuses kui ka mujal ja me peame selgelt välja ütlema, et Putini valitsus on selle taga. aitäh, härra, härra Piltšik. suur tänu, head kolleegid, daamid ja härrad. hübriidsõda, valeinfo levitamine, see kõik ohustab meie demokraatlikke institutsioone Euroopa Liidus, meil on vaja vabasid võrdseid valimisi, meil on vaja äh, ausat referendumit ning kuna nüüd tehakse poliitilist kampaaniat sotsiaalmeedias, siis peame ka tagama, et internet suudab vastu astuda valeinfo levikule tõhusalt ja kiirelt. hübriidrünnakud äh, häkkerdajate poolt äh, just väikeriikide puhul on, kes on eriti haavatavad liba ja valeinfo esi esitamine, muuhulgas ka näiteks Austrias. samal ajal väikeriikidel on piiratud võimalused vastu astuda ja suhelda ka globaalsete internetiplatvormidega. seetõttu selleks, et kaitsta demokraatiat Euroopas, on meil vaja jõulist ühtset lähenemisviisi oma kommunikatsiooni haldamisel koostöös sotsiaalmeediaplatvormidega, et vastu astuda desinformatsioonikampaaniatele. väga hea, et Soome eesistuja võtab seda tõsiselt ja samamoodi ka komisjon, me peame tegutsema ühiselt. suur tänu. hindame, et pidasite ka kõneajast kinni. järgmisena saab sõna kolleeg Luksmann. Lugupeetud president, kallid kolleegid jah, meie demokraatlik eluviis on sattunud hädaohtu. aga me, meid ei äh, ähvarda ju mitte need inimesed, kes surevad Vahemerel. meie demokraatliku elu äh, ähvardavad äh, jõud, mis mõjutavad meie valimisi ja meie avalikku arutelu. kui me mõtleme sellele, kuidas rahastatakse Salvinit, kui me mõtleme Cambridge Analytica juhtu, juhtumile või Venemaa pankadele ja Front Nationalile, siis kõik need asjad näitavad meile, et rahastamine on kahtlemata seotud paremäärmuslastega nii Euroopas kui, kui ka siis on nad seotud Vladimir Putiniga. ja selline väline mõju muudab meid tõesti väga haavatavaks meil ei ole mõtet võidelda väljamõeldud vaenlastega, kelleks on näiteks sisserändajad, me peaksime tegelema reaalsete hädaohtudega, nendega, mis on süsteemsed ja praegu eh, siin olemas. ma tahaksin seetõttu, et te toetaksite erikomisjoni või uurimiskomisjoni loomist, sest sellega heidetakse valgust tumedatele tegudele, mis demokraatiat ähvardavad me ei tohi enam äh, tagareas sammuda, me peame tegutsema. Herr Torvalds, Nils. suur tänu, Nils Torvalds järgmisena. Sehr geehrter Herr Präsident, distinguished äh, Commissioner King. Äh, lugupeetud volinik, härra president. ka mina olin minister, enne suhtlesin just Jessica Ahoga ja Jessica Aro oli Soome ajakirjanik, kes avaldas äh, seda, mis toimus tegelikult Venemaal. viiekümne viiendal Savuskina tänaval Peterburis. pärast seda, kui tema oli kogenud midagi kohutavat, sest äh, terve perekontrolle üritasid teha midagi, mida keegi siin kojas ei tahaks kogeda Nad üritasid tema isiksust hävitada, ta oli liiga tugev isiksus selle jaoks. aga tal oli üks küsimus. In-, ja palve, Interpoli tuleb piisavalt rahastada, et nad saaksid võidelda sellise kuriteoliigi vastu. aitäh, palun ja mis te mõtlete? härra Krasnodebski, ma arvan, et me kõik oleme nõus, et kolmandate osapoolte sekkumine valitsust, valimistesse Euroopa Liidus desinformatsiooni kaudu on suureks ohuks demokraatlikele protsessidele, see mõjutab ka kodanike õigust saada ausat infot, liikmesriikide suveräänsust. me kõik oleme nõus, et see ei ole mitte juhus, et me kõik mainime pidevalt ühte riiki, Venemaad. ja see ei puuduta ainult Euroopa Liidu liikmesriike, vaid ka idapartnerluse riike, kes on samamoodi Venemaa ohvrid, me peame neid toetama, kui nad võitlevad valeinfo vastu. aga loomulikult on desinformatsioon ja libauudised, mis tulenevad eh, muude osapoolte käest. ka liikmesriigid üritavad sekkuda teiste liikmesriikide valimistesse. ka täna me näeme, et need, kes võitlevad vandenõuteooriate vastu, näevad igal pool tänapäeval juba Putinit ja tema trolle juhul, kui neile ei meeldi valimistulemused. Äh, kolleeg Rangel, palun. aitäh. Äh, tunnustan ka komisjoni tööd, ma tahaksin ühe asja selgelt välja öelda. me peame töötama valeinfo ja äh, manipulatsiooni vastu valimiskampaaniate ajal, seda ei saa teha vahetult enne valimisi, sellega tuleb tegeleda pidevalt, sest avaliku arvamuse manipuleerimine, seda tehakse pikema aja jooksul sotsiaalmeedia kaudu, veebiplatvormide kaudu, seega meie peame ka pidevalt omalt poolt reageerima. ühelt poolt on välisteenistusel siin selge roll, aga meil on vaja ka vastavaid tehnoloogilisi platvorme, peame koostööd tegema Euroopa Liidu institutsiooni ja liikmesriikide asutuste vahel ja tuleb ka kodanikke teavitada. me peame tagama, et kodanikud oleksid piisavalt haritud selles vallas. ma mõtlesin, et mul on poolteist minutit niisiis, kõik peavad olema koolitatud, sealhulgas poliitikud, sellepärast et nemad aitavad kaasa libauudiste levikusse, usuliidrid ja teised, sellepärast et ka nemad levitavad infot. me peame tagama, et ka meedia oleks piisavalt koolitatud, et kõik kõik osapooled oleksid piisavalt haritud, kui me tahame vastu astuda väärinfole ja manipuleerimisele ning me loomulikult ei taha eh, midagi tsenseerida. aitäh, kolleeg Kalenda. <clears throat> aitäh. liberaalne demokraatia on sattunud rünnaku alla juba viimased kümme aastat ja seda ründavad muuhulgas La Liga, Viie Tärni liikumine. demokraatia kaitseb ennast valimiste kaudu, seega teda rünnatakse seestpoolt, aga ka väljaspoolt ning seda teevad sisemised ja välimised jõud ühiselt selleks, et demokraatia saaks ennast kaitsta, on meil vaja erikomisjoni, mis täpsustaks, kuidas me oleme kogu, kogenud seda väga tõsist sekkumist osapoolte poolt, kes justkui kaitsevad äh, siseriiklikke huve, aga tegelikult müüvad ennast maha. demokraatia on austav ja avatud demokraatia ei ole nõrk, see on tugev ja suudab reageerida ning kokkuvõtteks ütleksin, et see, mida me oleme täna kuulnud siin koja teiselt poolt, näitab, et äh, nad teavad, mis nad teevad. kolleeg Rošel välissekkumine valimistesse nii riiklike kui ka mitteriiklike organite poolt mõjutab väga palju meie demokraatiat ja ka demokraatlikke otsustusprotsesse. ning äh, ta on nüüd muutunud nii laiamõõtmeliseks, et ta õõnestab meie demokraatiat. sellised äh, koordineeritud rünnakud on sellised, millele me peaksime otsustavalt vastama uute tehnoloogiate areng äh, on siin väga tähtsat rolli mänginud, täpselt samamoodi nagu ka meie vajadus informatsiooni järele. kasutatakse erinevaid propagandameetodeid äh, Äh, millega siis äh, tõde moonutatakse ja levitatakse desinformatsiooni ja seega ohustatakse ka demokraatlikke valimisi või suisa võltsitakse nende tulemusi. täpselt samamoodi juhitakse nende kaudu meie avaliku arvamuse kujundamist. tegemist on suure ohuga ja me peame vastavalt oma põhiväärtustele sellele vastama. me peame olema ise aktiivsed, võitlemaks selle ohu vastu, selleks et kodanikel oleks võimalik äh, saada ka siis kontrollitud informatsiooni. aitäh, järgmisena Robert Žile, palun. suur tänu, härra president. me ei seisa silmitsi praegu mitte ainult valeinfoga, väga kurb on, et me peame meenutama ka seda, et Euroopa ei oska võidelda selliste asjade vastu, me peame keskenduma ja suunama oma ressursid koostööle, me küll teeme seda juba, aga meil on vaja ka uut Euroopa asutust, ei tohi unustada, et meil on Riias ja Eestis vastavad äh, oivekeskused, me peame neid võimalikult hästi ära kasutama, meie koostöö peab olema palju sügavam, avalikkuse informeerimine, mitmetes riikides me oleme, meil on vastav pädevus ja me peaksime sellele tuginema. kolleeg Benjuma, Benjuma, aitäh aitäh ka komisjoni ja nõukogu esindajatele. libauudised avaldavad kahjulikku mõju demokraatiale ja see on üks suurimateks väljakutseteks, millega me peame tegelema. see tekitab segadust meie kodanike hulgas, vähendab usaldust institutsioonidesse ning tekitab ka poliitilist ebastabiilsust libauudised, seda kasutavad avatud ühiskondade vaenlased, see on totalitaarsete ühiskondade relv, seda kasutavad need, kes soovivad oma isiklikke ambitsioone saavutada, kaks näidet äh, viimasest ajast, üks on Brexit ja teiseks see, mis juhtus Hispaanias kaks tuhat seitseteist, siis Katalani iseseisvusliikumine näitas, kui hästi nad oskasid kasutada propagandat ja manipuleerida libauudistega. Hispaaniast jäeti täiesti vale mulje, mis ei ole tegelikkusega kuidagi kooskõlas. vastus ei ole muidugi ka tsensuuris nüüd rohkem kui kunagi varem on meil vaja meediat, kes jagab kvaliteetset infot kodanikele. oluline on ka hariduse roll. et inimesed suudaksid kriitiliselt mõelda. eelkõige noored peavad olema piisavate oskustega, see on pikaajaline pingutus kuid see on võti, kuidas me saame tõhusalt vastu astuda libauudistele. härra Sven Mikser, palun. Uh, aitäh, kuigi ma arvan, et on oluline, et see arutelu täna siin toimub, sellest üksi ei piisa, arvestades selle probleemi ulatust, seetõttu toetan erikomisjoni loomist, mis äh, tegeleks siis sekkumiste uurimisega. Venemaa püüdlus sekkuda valimistesse, seda on piisavalt dokumenteeritud, seda on ka täna siin mainitud. Kremli režiim ja ka teised ebademokraatlikud režiimid ei ole teinud saladust sellest, et nad äh, ei hinda meie euroopalikke väärtusi, seega ei ole ilmselt üllatav toetuseks, et nad rahaliselt ja ka muidu toetavad poliitilisi jõude meie riikides, kes samamoodi ei hinda neid väärtusi. veelgi olulisem on, et me tahame, et nad tahavad nõrgestada kodanike usaldust demokraatlikult valitud institutsioonide suhtes tegemist on eksistentsiaalse ohuga meie liidule, me peame vastu astuma sellele, erikomisjoni loomine on seetõttu samm õiges suunas, aitäh. suur tänu, Stanislav Boltšak, palun. aitäh isegi kui siin on olnud jõupingutusi siin õõnestada seda arutelu, ma siiski keskenduksin Vene propagandale, sellepärast et Kremli roll on äh, olnud siin väga suur desinformatsiooni levitamisel. Äh, see on suurenenud äh, üha rohkem. meil on väga palju kogemusi Vene propagandaga Tšehhi Vabariigis kuuekümne üheksanda aasta okupatsioon, mida esitleti kui sõbralikku abi, nüüd meie koduriigis käib arutelu selle üle, kas kindral Konjevi skulptuur peaks jääma sinna, kus ta on. me peame võitlema desinformatsiooni vastu, mis tuleb Venemaalt, me peame siin oma töös muutuma paremaks. me oleme sisse viinud sellised meetmed nagu internetiplatvormide info edastamise kohustus, me oleme lihtsustanud ka infovahetust informatsioonikampaaniate kohta ja oleme samamoodi lihtsustanud ka koordineerimistööd. kuid nüüd sõltub kõik sellest, kas me oleme võimelised neid vahendeid ja meetmeid ka rakendama mu ootused on kõrged just äh, proua Jourova suhtes, sest tema vastutab komisjonis tulevikus desinformatsiooni eest. aitäh! härra Boltšak, olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? ei. Uh, kahjuks mitte. järgmisena saab sõna kolleeg Pitsula, palun. razvojem digitalizacije informacije očekivano post- aitäh! digitaliseerimise arenguga on erinevatel platvormidel üha rohkem desinformatsiooni, isegi kui see on illegaalne, kuid äh, samal ajal isikuandmete kaitset ei ole tagatud ja keegi ei kontrolli ka seda informatsiooni, mida avalikustatakse. Cambridge Analytica skandaal näitab, kuidas valeinformatsiooni kasutatakse selleks, et kujundada poliitilisi kampaaniaid eelmise aasta novembrikuu Eurobaromeetri küsimus näitas, et kaks kolmandikke Euroopa Liidu kodanikest äh, muretseb selle pärast, et disinformatsiooniga mõjutatakse valimiste tulemusi. Euroopa Parlamendi valimuste analüüs näitab, et meil oli sekkumisi kolmandatelt pooltelt ja üritati õõnestada öö, äh, valimiste tõsiseltvõetavust just sellepärast ma toetan ähm, erikomisjoni loomist ning äh, samamoodi tuleks selles komisjonis äh, tegeleda ka äh, mõjutustega valimistele. aitäh! nüüd on registreeritud kõnelejate nimekiri ammendunud. mul on terve rida inimesi, kes soovivad sõna võtta vaba mikrofoni voorus arvestades aga seda, et aeg on otsas, ei saa ma kõigile sõna anda. sellepärast annan sõna viiele. kõigepealt soovis sõna Monika Gonzalez. Gracias. Micrófono. Gracias, presidente. aitäh president, meil on vaja Euroopat, mis kaitseks inimesi. see tähendab seda, et me peame toetama Euroopa Parlamenti ja peame saatma selge sõnumi komisjonile ja ka teistele institutsioonidele. me peame võitlema desinformatsiooni vastu, sellepärast et sellega lõhestatakse ühiskonda, erinevaid ühiskonnarühmi vastandatakse, levitatakse hirmu ja kui levitatakse vihakõnesid nagu Hispaanias, siis me näeme, mis on tulemus. viimastel valimistel me nägime, kuidas vihakõnedega rünnati seksuaalvähemusi ja ka sisserändajaid ja põhjendused nende taga olid väga kahtlased. lihtsalt otsitakse patuoinaid ja nendeks valitakse tihti vähemused selleks, et neid sildistada selle taga on tihti välisjõud ja just sellepärast on väga tähtis, et me võtame vastu jõulise resolutsiooni ning äh, mõistame selle hukka, meil on vaja ka erikomisjoni selleks, et täpselt uurida, mis toimus ja koordineerida paremini koostööd liikmesriikide vahel. puhuja on. aitäh, proua Gonzales. härra Ostrevitšas, palun. Thank you, chair, colleagues, commissioner lugupeetud president, kallid kolleegid, kujutame korraks ette Euroopa Liitu sellise organisatsioonina, mis on alati kehtestanud üleilmseid standard, standardeid. aga meil ei ole enam uurivat meediat, vaid me elamegi tõejärgses ajastus, kus kodanikke ohustavad kõik välised jõud. populiste rahastavad välisriigid, kolmandad riigid ja see tähendab seda, et äh, meie elu määravad Venemaa, Hiina ja tegelikult ka igasugused äärmuslikud rühmitused. kui me seda ette kujutame, siis ilmselt mitte keegi meist ei soovi, et see kujutluspilt saaks tõeks ja seetõttu on viimane aeg, et nii liikmesriigid kui Euroopa Liit võtaksid vastu uusi regulatsioone ja piiraksid sellega kolmandate riikide õigust mõjutada meie valimisi või ka üksikisikute kampaaniaid. samuti tuleb piirata välisinvesteeringuid poliitikas ma arvan, et sellisel juhul saame me alal hoida euroopaliku eluviisi, aitäh! kiitokset edust! aitäh ka teile! ja nüüd Jerome Rivier, palun, üks minut suur aitäh, lugupeetud juhataja. ma kuulasin tähelepanelikult, mida rääkis Euroopa Komisjon ja mulle pakkus suurt rahulolu see, et me hakkame nüüd ka tegelikkuses võitlema võltsuudistega palju on selliseid äh, riike, kus ähm, sekkutakse ka uudiste koostamisse igapäevaselt. Ühendkuningriik küll äh, lahkub Euroopa Liidust, kuid sellest hoolimata tahaksin äh, ka mina, et võltsuudiseid ei levitataks see puudutab ka Itaalia küsimust ja sealseid skandaale. Euroopa Komisjon peab vastu võtma sellise tegevuskava, mis meid aitab ja tuleb teha lõpp sellele, et sekkutakse eh, tuleb teha lõpp ka sellele, et Euroopa Liit sekkub liikmesriikide asjadesse, kui alusleping talle selleks pädevust ei anna. meil on siin väga palju häid ideid, millest osad ei ole õigesti suunatud, aitäh. Eh, kiitus. suur tänu, härra Rivier. ja nüüd Claire Daly, palun suur tänu, lugupeetud juhataja, minu meelest on väga irooniline, et me räägime siin valimistesse sekkumisest ja demokraatia õõnestamisest Euroopa Parlamendis, kui me teame, et demokraatlik defitsiit on siin olemas juba, keegi ei pea eraldi vaeva nägema selleks. ning valimistesse on alati sekkutud USA on suurel, suures mahus ju sekkunud mitte ainult Lõuna-Ameerikas või Kaug-Idas, vaid tegelikult ka USA osariikides. ja nüüd, kus me hakkame siin rääkima, kuidas Venemaa meid mõjutab, siis tegelikult me püüame lihtsalt leida kedagi, kes oleks süüdi meie valimistulemustes kuigi äh, neoliberaalne poliitika on juba ammu käpuli, olles jätnud miljonid eurooplased äh, kujuteldamatult halba olukorda see on ju põhjus, miks Trump valiti, miks Brexit läbi läks ja miks äh, paremäärmuslased on äh, tõusul. aga loomulikult on kergem öelda, et äh, süüdi on keegi teine, kodanik on ju liiga loll, et ise aru saada, mida ta tahab. kui me tõesti muretseme valimistesse sekkumise pärast, siis võiksime hakata vaatama, mida teevad lobistid, miljardärid, piiriülesed korporatsioonid ja kui me sellele piiri paneme, siis ei ole mõtet muretseda Facebooki ja Twitteri pärast, mille sisu nagunii kedagi päriselt ei huvita, aitäh. aitäh, Teili. ja nüüd äh, proua Kaljurand. Thank you, madam president suur aitäh, lugupeetud äh, president, ma tänan, lugupeetud juhataja, ma tänan ka volinikke ja Soome ministrit ja väljendan äh, soovi, et me võtaksime varsti vastu resolutsiooni sellel tähtsal teemal valimistesse sekkumine välisrünnakutega on eriti vastuvõetamatu, sest äh, vabad valimised on meile pühad ja neid kaitseb ka ÜRO harta. me oleme juba kuulnud, kui suur on see probleem, aga ma tahaksin rääkida sellest, et meil tuleb kaitsta ka tehnoloogilist taristut, mis on vabade valimiste tagamise üks nurgakivi, sest nende abil ju rünnatakse demokraatlikke vabu valimisi. meil on selleks aga vaja siseriiklikke meetmeid ja samuti liikmesriikide vahest ja üle-euroopalist koostööd ning siin peaks Euroopa Liit olema esirinnas, me peaksime rääkima ühtse häälega, me peaksime olema üksmeelsed, me peaksime väga selgeks tegema, et mingisugune väline sekkumine ei ole meile vastuvõetav ja et me võtame vastu vajalikke meetmeid nende isikute vastu, kes meie õigusi rikuvad, aitäh. kiitokset, edustaja Kaal. suur aitäh, proua Kaljurand. ja ma saan aru, et hääldasin enne teie nime valesti, see on Marina, palun vabandust. nüüd eh, oleme siis ammendanud ka vaba mikrofoni kõik äh, kõnelejad. kahjuks ei saa ma sellesse nimekirja panna rohkem isikuid, ei saanud seda teha, sest meil ei ole üldse aega. ja sel põhjusel annan ma nüüd sõna uuesti Julian Kingile Euroopa Komisjoni nimel, palun, härra volinik. saad kindel? lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, tänan teid selle suurepärase debati eest, mis tuli väga õigel ajal. paljud teie hulgast on juba öelnud, et väärinfokampaaniate eesmärk on ähm, tõkestada kodanike suutlikkust ise teha informeeritud valikuid et äh, meid lõhestada, et meie kogukondi ja ühiskondi lõhestada, et seada küsimärgi alla see, kas meie valimistulemused olid üldse õiged. õõnestada demokraatlikke institutsioone. ma ei usu, et me võiksime seda aktsepteerida ja öelda, et see ongi uus normaalsus. me peame olema valmis tegema rohkem, me peame suutma sellega võidelda. üks osa sellest probleemist on kindlasti ka väljaspool Euroopa Liitu. paljud teie hulgast ütlesid äh, sõna Venemaa. tõepoolest, institutsioonides on olemas eraldi meeskond, mille mille ülesanne ongi jälgida Kremli-meelseid infokampaaniaid ja nende töö on täiesti avalik, nende töö tulemused on ka avalikud ja viimase valimisperioodi jooksul kui nad kontrollisid Kremli-meelset infot kõikides liikmesriikides, siis oli selle maht kahekordistunud võrreldes ajaga eelmisel aastal. see on kahtlemata reaalne probleem, ei tohiks pead pista liiva alla. aga tahaksin öelda ka seda, et teised on samuti Venemaa käest õppinud. meil tuleb seetõttu olla vastupidavamad, meil tuleb mõelda, mida me saaksime teha, meil tuleb leida vastumeetmed, et võidelda väärinfoga, ükskõik kuskohast seda meile suunatakse. ja just sellepärast on Euroopa Komisjon koostöös liikmesriikide ja kodanikuühiskonnaga pannud paika terve rea uusi meetmeid me ei jää muidugi loorberitele puhkama, me ei leia, et äh, see töö on piisav, loomulikult tuleb teha rohkem, et võrrelda, et võidelda veebipõhise väärinfoga, loomulikult tuleb teha rohkem, et äh, tugevdada oma äh, valimiste, valimiste alast tööd, et valimised oleksid vabad ja me töötame edasi ka hea tava koodeksiga selleks, et kaitsta demokraatliku ühiskonna puutumatust. me anname teile sellest aru juba oktoobrikuu lõpuks ja lubage siis nüüd vastata veel ka paarile märkusele. hea tava koodeks mis on suunatud ennekõike sotsiaalmeedia platvormidele, ei ole mitte kuidagi seotud tsensuuriga. see ei ole absoluutselt mitte kuidagi seotud Tõeministeeriumi ideega ei, me ei taha öelda seda, et mingisugune poliitiline kommentaar on hea või halb, tõde või vale, küsimus seisab lihtsalt selles, et me peame saama aru, kust poliitiline debatt võrsub, kust see alguse saab, me tahame läbipaistvust, nii et meie teaksime, teie teaksite ja ka kodanikud teaksid infot nähes, kust see tuli, kes selle kinni maksis, kas selle tootis inimene või äkki näiteks masin. ja seetõttu on väga oluline anda kodanikele vajalikud vahendid, et nad saaksid teha häid äh, valikuid. ja samuti kavatseme me teile aru anda sellest, mis puudutab Euroopa Parlamendi viimaseid valimisi ja milliste meetmete abil me nende äh, vabadust ja turvalisust tagasime. Euroopa demokraatia tegevuskava näeb ette ühiskondade vastupanuvõimelisemaks muutmise meil on erinevad õigusloomelised algatused, mille abil tagada suurem läbipaistvus ja ka selgemad reeglid, mis puudutavad Euroopa parteide rahastamist. lisaks sellele ja samal ajal töötame me edasi ka faktide kontrollijate, teadlaste, kodanikuühiskonna esindajate ning liikmesriikide veebipõhiste platvormidega. nii saame me koostöös saavutada seda edu, mida on vaja saavutada selleks, et Euroopa oleks turvaline, jõukas, demokraatlik ja vaba meie kõigi ja meie kodanike jaoks, aitäh! aitäh, härra volinik ja nüüd äh, nõukogu nimel äh, minister Tytti Tuppurainen, palun. mikrofon. head liikmed, suur tänu, et sain võimaluse sellel arutelul osaleda, see on äh, prioriteet ka meie eesistumise jaoks. suur tänu aktiivse osaluse eest. vastupidavus meie liidu puhul tugineb ühtsusel mida ühtsemad me oleme, seda paremalt suudame vastu astuda ka valeinfole. meie kohustus on kaitsta valimisi ja demokraatlikke süsteeme igati. me peame loomulikult silmas pidama ka põhiõigusi, sealhulgas sõnavabadust, kogunemisvabadust, meediavabadust me jätkame tööd horisontaalselt, sektorite üleselt, piiride üleselt, õpime üksteiselt infovahetuse ja parimate tavade osas kogemuste vahetamise kaudu. nii nagu ka volinikud Juurova ja King ütlesid ja ka paljud teie hulgast ütlesid, me peame pidevalt olema tähelepanelikud ning nagu ma ütlesin, eesistuja tähtsustab ka hübriidohtude teemat. ootame ka komisjoni uusi algatusi selles vallas ning tahaksin veel kord rõhutada, et üldine teadlikkus kodanike hulgas hübriidohtudest on määrava tähtsusega. avatud ühiskonnad ning avatud haldus jagavad tõeset infot, siis ei saa ka valeinfo levida aitäh selle olulise ja põneva arutelu eest veel kord. suur tänu, nõukogu ja proua minister, arutelu on nüüd lõppenud, hääletus toimub järgmisel osaistungjärgul. nüüd seuraab lühüt tauko. nüüd teeme lühikese pausi ja siis läheme uue teema juurde, paar minutit Επανερχόμαστε στη συνεδρίαση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το επόμενο... Niisiis äh, alustame äh, oma järgmist päevakorrapunkti ja selleks on nõukogu ja komisjoni avaldused Amazonase metsatulekahjude kohta. ja nõukogu nimel saab nüüd sõna proua, proua Tuppurainen, palun lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud. ma arvan, et ma ei ole ainus, kui ma ütlen, et see teema, mida me täna arutame, metsatulekahjud, mis praegu hävitavad Amazonase metsa, on meie kõigi jaoks väga murettekitavad. tulekahjud on meie tragöödia, mitte ainult nende inimeste tragöödia, keda need otseselt puudutavad, vaid laiemalt kogu planeedi ja kliima jaoks ma äh, pean rõhutama, kuivõrd oluline on Amazonase vihmametsa säilitamine kliimamuutuste vastu võitluses. Amazonase vihmametsad on ka liikide poolest väga rikkad. see on äh, koduks ühele kümnendikule kogu maakera liikidest metsade maharaiumine, mille on põhjustanud inimesed, samuti metsade kadu, mis tuleneb kliimamuutustest, on väga tõsine oht. see toob kaasa liikide ja troopiliste vihmametsade kadumise. Need tulekahjud on otseselt seotud sihipärase metsade maharaiumisega. kahjuks tuleb murega tõdeda, et need tulekahjud on viimastel päevadel olnud veelgi suuremad nii Brasiilias kui ka Paraguay's ja Boliivias. Need metsatulekahjud saastavad väga tõsiselt õhku, tapavad paljusid metsa, metsloomi ja taimi Amazonase vihmametsades ja sunnivad põlisrahvaid oma kodupaikadest lahkuma. Euroopa Liidu liidrid ja ülemaailmsed kliimameet-, Global Climate Action, metsade kaitsmine on kõik meie prioriteedid. metsatulekahjudel on laastav tagajärg inimestele ja loomadele. me sõltume metsadest selleks, et säilitada liigiline mitmekesisus, piirata kliima soojenemist ja tagada inimestele töökohad ja elatus ehm, metsad annavad ka olulise panuse Euroopa Liidu eesmärkidesse saavutada kliimaneutraalsus aastaks kaks tuhat viiskümmend. Te arutasite ettevalmistusi USA kliimatippkohtumiseks täna hommikul ja meie täna pärastlõunane arutelu on selles kontekstis samuti väga oluline. sõltumata nendest meetmetest, mida Euroopa Liidu tasandil siiani on äh, rakendatud ja lubadustest, mida rahvusvahelisel tasandil on antud, metsade maharaiumine ja metsade halvenemine on suurenemas. laastavad tulekahjud Amazonase regioonis on näidanud, et me peame suurendama oma jõupingutusi. see on vare-, veelgi olulisem kui varem aprillis kaks tuhat üheksateist võttis nõukogu vastu järeldused edusammude kohta, mis puudutavad Euroopa Liidu metsastrateegia ellurakendamist. sellega seoses rõhutas nõukogu, kui oluline on, et see strateegia tagaks Euroopa Liidu ja liikmesriikide poliitika ja sidususe ning edendaks metsade jätkusuutlikku majandamist. põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu arutab äh, järgmisel kuul seda, äh, mida tuleks teha pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, nende strateegia äh, rajaneb samadele põhimõtetele, aga kaalub ka uusi arenguid liikmesriikide ja rahvusvahelisel tasandil nõukogu ja Euroopa Parlament on hiljuti eh, saanud komisjonilt ka kauaoodatud teatise, mis puudutab Euroopa Liidu meetmete tõhustamist selleks, et kaitsta ja taastada maailma metsi. me vaatame läbi prioriteetsed tegevused, mis selles raportis on välja pakutud ja ootame ka teie mõtteid selles küsimuses. nõukogu teeb tööd selleks, et anda tagasisidet nõukogu, komisjoni teatisele ja loodame detsembris kaks tuhat üheksateist vastu võtta ka vastavasisulised järeldused. arvestades seda, et eh, metsade maharaiumise stiimulid tulevad ka väljaspoolt metsandussektorit, eh, tahame keskenduda ka seotud valdkondadele nagu põllumajandus, keskkond ja kaubandus me ootame äh, teie reaktsiooni sellele teatisele ja usume, et see annab äh, olulise panuse tulevasele metsa, metsandusalasele tegevusele. lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, lõpetuseks tahaksin rõhutada, et metsatulekahjud Amazonase regioonis on pakiline globaalne kriis, mis äh, nõuab tõhusat rahvusvahelist reageerimist tihe koostöö Amazonase regiooni riikidega on otsustava tähtsusega. Need riigid äh, nagu Brasiilia või peavad reageerimist juhtima, aga nad peavad olema ka oma kohustuste kõrgusel. ma kutsun äh, Amazonase äh, regiooni riike ja nende riikide juhte üles tegutsema kiiresti. meie oleme valmis tegema koostööd härra Bolsonaro ja teistega Euroopa Liit on valmis neid toetama, aga me vajame tegusid ja vajame neid praegu. nõukogu eesistujana on Soome valmis äh, koos teiste riikidega analüüsima, kuidas anda oma panus kõige paremini Euroopa Liidu ministrid Helsingis toimunud mitteametlikul kohtumisel augusti lõpus seda teemat arutasid. välisministrid jõudsid äh, kokkuleppele, et olukord on tõsine ja rõhutasid, et meil on vaja koordineeritud ja kõikehõlmavat Euroopa Liidu lähenemist, et selle kriisiga toime tulla. eesistujamaana teeme meie kõik, mis meie võimuses, et tagada ühtne, järjekindel ja tõhus Euroopa Liidu tegevus selles küsimuses. suur aitäh tähelepanu eest! suur aitäh! ja nüüd härra Vella komisjoni nimel, palun. aitäh, lugupeetud president. aitäh eesistujamaale, kallid kolleegid, parlamendisaadikud. täna seisame silmitsi ülemaailmse liigilise mitmekesisuse ja kliimakriisiga, mis mõjutab meie elusid, meie majandust ja meie tulevikku. praegused metsatulekahjud kogu planeedil Äh, tekitavad äh, tohutul hulgal CO kahte, äh, süvendades kriisi mitte üksnes Amazonase regioonis, vaid ka teistes maailma paigus, nagu näiteks Siberis. aga Amazonase regioon on unikaalne sealsed metsad on ainulaadsed selle hapniku seisukohalt, mida me hingame, liigilise mitmekesisuse seisukohalt, meie planeedi tervise seisukohalt ja seetõttu olen ma tänulik, et olete oma tegevuskavas sellele teemale nii palju tähelepanu pühendanud metsade maharaiumise peatamine on äärmiselt oluline selleks, et peatada liigilise mitmekesisuse vähenemine, et tulla toime kliimamuutustega ja saavutada kahe tuhande kolmekümnenda aasta jätkusuutliku tegevuse arengukava ja kohustused, mida me Pariisi kliimaleppe raames võtsime Äh, metsade hävimisel on suur äh, mõju stabiilsusele ja turvalisusele, inimeste elule, kliimale, liigilisele mitmekesisusele ja äh, nii kohalike ela-, inimeste elatisele kui ka kogu planeedile. Euroopa Komisjon aitab probleemiga tegeleda Amazonase riikides, keda need metsatulekahjud mõjutavad ning on pidevas kontaktis sealsete võimudega, sealhulgas ka Brasiilia võimudega Äh, terve rida operatiivseid meetmeid on juba käivitatud selleks, et praegust olukorda parandada. Äh, pärast Boliivia taotlust on äh, erakorralise reageerimise koordineerimise keskus saatnud juba tuletõrjujate meeskonna sellesse riiki ja sellist abi oleme valmis pakkuma mis tahes mõjutatud riigile, kui nad seda ametlikult taotlevad Äh, Koperniku äh, hädakaardistamissüsteem on samuti äh, aktiveeritud, seda on kasutatud Brasiilias, Boliivias, samuti Peruus ja Paraguay's. tegem-, Euroopa Liit on rahastanud mitmeid arenguprojekte, mis on suunatud metsa- ja maakasutusega Amazonase jõgikonnas, sealhulgas ka Brasiilias sada kakskümmend kaheksa miljonit eurot on eraldatud ja me plaanime uusi meetmeid, kuni veel kakskümmend kaheksa miljonit eurot on plaanis eraldada. oleme tihedas kontaktis Kolumbia ja Brasiilia võimudega, kes on väga tõhusalt koordineerinud regionaalseid ettevõtmisi olukorraga toimetulemiseks. hiljutisel G7 tippkohtumisel valmistasime ette kõrgetasemelist Amazonase regiooni kohtumist Äh, mis toimub äh, ÜRO Peaassamblee raames. Äh, meie esmane prioriteet on tulekahjude vastu võitlemine, aga väga oluline on tegeleda ka alused põhjusteks olevate struktuursete probleemidega, nagu näiteks põllumajandus juulis võttis komisjon vastu teatise Euroopa Liidu meetmete tõhustamiseks selleks, et metsasid kaitsta selles teatises ähm, nähakse ette kõikehõlmavad meetmed, sealhulgas ka toetus jätkusuutlikule maakasutusele äh, see teadis näeb ette koostööd partnerriikidega selleks, et vähendada survet metsadele ja äh, soodustada metsade taastumist. meie Euroopa Liidu poole pealt üritame oma maakasutuse jalajälge vähendada me jälgime arenguid äh, nõudluse poole reguleerivaid ja mittereguleerivaid meetmeid äh, selleks, et vähendada seda riski, et meile tuuakse sisse tooteid, mis on seotud metsatulekahjude ja metsade hävimisega samuti tahame parandada metsade kohta olemasolevat infot, kaupade tarneahela kohta olemasolevat infot. meil on plaanis luua Euroopa seirekeskus metsade hävimise ja metsade seisundi halvenemise kohta. usaldusväärsed teaduslikud andmed on Euroopa Liidu strateegias väga oluline element koostöö partnerriikidega on samuti oluline, kas või selleks, et kindlaks teha, millised on pikaajalised äh, Äh, metsade maharaiumise tagajärjed. komisjon on pühendunud jätkusuutlikule meetmetele, mis on suunatud metsade maharaiumise vastu ja meie oleme valmis aitama neid, keda mõjutasid hiljutised metsatulekahjud Amazonase regioonis ja mujal meie planeedil. oleme neid valmis toetama igal moel, kuidas suudame ja tihedas koostöös nende riikide võimudega. suur aitäh teile, aitäh! aitäh! ja nüüd äh, saavad sõna fraktsioonide nimel sõnavõtjad ja Rahvapartei nimel kaheks minutiks proua Mäkkines, palun. aitäh, president, tahaksin tänada proua Tupurainenit, et keskendusite just nimelt äh, metsadele. meil on väga hea, et äh, teie eesistumise ajal me seda teemat käsitleme ma ei näe väga, kas mõni meie külalistest rõdul on äh, näinud neid metsatule äh, kahjusid, igatahes on väga oluline, et me sellest teemast kõneleme ja väga oluline on see, kuidas me ülemaailmselt saame teha koostööd, sest mitte ükski riik üksinda ei suuda seda probleemi lahendada. aga ajal, mil riigid soovivad olla suveräänsed, kas on üleüldse võimalik mitmepoolsust tugevdada ja mitte nõrgendada? Äh, näpuga kellegi peale näitamine ei aita, me peame äh, tunnistama äh, ka seda, milliseid edusamme me oleme teinud. Brasiilia poole pealt on viimasel ajal olnud edusamme seitsme riigiga on sõlmitud koostööpakt, meetmeid on rakendatud, aga seda kõike pärast rahvusvahelise üldsuse survet. me kõik kannatame, kui Amazonase vihmametsad surevad ja see oht on olemas. Te rääkisite ohtudest juba üksikasjalikult. Te rääkisite, et äh, komisjon peaks vaatama äh, poliitikat äh, ühtsusele ja sidusele. metsa raiutakse maha või hävitatakse selleks, et seda maad põllumajaks, maal põllumaaks kasutada. meie kirjutasime alla Mercosuri kaubanduskokkuleppele ja me peame vaatama, et Äh, kokkuleppes sisalduvad tingimused äh, leiavad ka järgimist meie Mercosuri partnerite poolt. Äh, meil ei ole vaja siin silmakirjalikku lähenemist ka ja ka meie eurooplastena peame ise oma sõnade kohaselt käituma, me peame tunnistama, et me pole alati ise ka metsa piisavalt väärtustanud ja võib-olla sellises alandlikus vaimus saame teha paremat koostööd oma kolleegidega Lõuna- areemiges ja mujal, sellepärast et Kongo jõgikonnas, Indoneesias, ka mujal maailmas äh, põlevad metsad ja atmosfääri satub CO2 ja ma arvan, et see aja, arutelu on väga ajakohane ja ma tänan neid, kes sellel osalevad. Äh, suur aitäh. sotsiaaldemokraatide nimel saab järgmisena sõna proua Garcia Perez, palun. suur tänu, president, volinik Amazonase tulekahjud möödunud suvel olid äärmiselt traagilised. see on äh, rabanud, kurvastanud rahvusvahelist avalikkust, sest äh, sotsiaalne äh, keskkonnaalane ja majanduslik äh, kahju ulatub kaugemale Amazonase vihmametsadest. Need on äh, ma-, maailma kopsud, seal on rohkem taimeliike kui üheski teises ökosüsteemis maailmas. peale selle elab seal üle miljoni äh, pärismaalase kes on, kes on suutnud seal jätkusuutlikult elada, hoolimata sellest, et nende kodusid on hävitatud aastakümnete vältel. ma, mul oli võimalus äh, kuu aega vabatahtlikuna äh, tegutseda seal vabaühenduste ka käsikäes, sest nad soovivad toetada amazonlase pärismaalasi äh, ning ma ei kujuta ette, kuidas äh, praegu need inimesed ennast tunda võivad. Amazonases ei, ei lõõma tulekahjud esimest äh, korda, kuid neid on kaheksakümmend protsenti rohkem kui minevikus ning äh, aina rohkem raiutakse metsi maha, kulda otsitakse ning sellega mürgitatakse elavhõbedaga vett ning pinnast see katastroof on seotud vastutustundetu tegutsemisega, kelle, milles on süüdi kliimamuutuse eitajad, keda me suurepäraselt eh, tunneme. härra Bolsonaro eh, küdab üles uut kullapalavikku eh, ning samas ta ta kategooriliselt keeldub kuulamast neid, kes räägivad kliimamuutuste ohust ning muuhulgas keeldub ta kuulamast eh, näiteks eh, Brasiilia eh, Energia- ja Kosmoseinstituuti. praegu on olukord traagiline Amazonases, kakskümmend protsenti Amazonasest on metsadest tühjaks raiutud. peale keskkonnaküsimuste on sotsiaaldemokraadid väga mures indiaani hõimude olukorra pärast. näeme, et nende vastane vägivald kasvab kogu Brasiilias. näeme, et nende pealikke mõrvatakse, näiteks Emira Waipi, Dilma Ferreira Silva ning Claudio Norcosta da Silva. Euroopa Liidust jälgime tähelepanelikult kohalikke jõupingutusi rahu, lahenduste leidmiseks ning eh, nii keskkonna kui inimeste kaitsmiseks kõigil aktivistidel on meie täielik toetus, teeme nendega koostööd, palume president Bolsonaro't, et ta käit-, täidaks oma rahvusvahelisi kohustusi, eh, mis on seotud eh, Pariisi kliimalepinguga ning samuti ka Mercosuri eh, lisaklauslitega, kui ta seda ei tee, isoleerib ta Brasiilia rahvusvahelisest kogukonnast ning Äh, praeguses arutelus äh, on vaja meeles pidada indiaani vanasõna ainult äh, alles siis, kui sureb viimane puu, kui kuivab viimane jõgi ja viimane kala on kinni püütud, saame me aru sellest, et raha pole võimalik süüa, aitäh. aitäh. uueneva Euroopa fraktsiooni nimel saab kaheks minutiks sõna härra Jussik ja ma tahan öelda, et äh, fraktsioonide esindajate sõnavõttude ajal ma sinise kaardi küsimusi ei luba. aitäh, president, äh, proua minister, äh, volinik, kolleegid. see suvi oli õuduste suvi, kui mõelda metsatulekahjudele. me kõik olime šokis, kui nägime, kuidas Amazonase vihmametsad põlenesid, põlesid, aga šokk oli isegi suurem, kui Brasiilia president väitis, et tulekahjudes on süüdi vabaühendused, kes üritasid metsi kaitsta. tegelikult oli tema hoolimatu poliitika hoopis selle katastroofi põhjuseks. aga olgem ausad, metsad ei põlenud ainult Amazonase regioonis me olime tunnistajaks metsade põlemisele äh, Siberist Alaskani. Äh, põlesid maakera kopsud ja loomade elupaigad metsade hävitamine on ülemaailmne probleem, aga on aeg, et me tunnistasime, et meie oleme osa sellest probleemist äh, me üksnes ei tekita kasvuhoonegaase, vaid meie poliitika, meie kaubandus, meie korrakaitse on samuti süüdi. aeg on seda kõike muuta on aeg, et meie koda tegutseks me peame ütlema, et Mercosuri kokkulepe praegusel kujul on problemaatik, aga väga odav oleks öelda, et lihtsalt kukutame selle lepingu läbi ja kõik probleemid on lahendanud. me peame minema palju rohkem süvitsi. uus Euroopa Komisjon väidab, et Euroopa roheline tehing on nende jaoks peamine prioriteet. asi ei peaks puudutama ainult Euroopat, asi peab minema kaugemale, see peab mõjutama kogu maakera kui me suhtume tõsiselt meie planeedi ja tsivilisatsiooni päästmisse, peame hoolitsema selle eest, et meie põllumajanduspoliitika ei aita kaasa metsade maharaiumisele, sellepärast et praegu ta seda teeb ka Amazonase metsades. me peame hoolitsema selle eest, et meie kaubanduspoliitika ei aita kaasa metsade maharaiumisele, sest praegu ta teeb seda. ja me peame hoolitsema selle eest, et meie energeetikapoliitika ei aita kaasa metsade hävimisele, sest praegu ta seda teeb meil on vaja seda kõike muuta, me peame seda tegema endi pärast ja oma laste pärast, aitäh. aitäh. ja proua Hautala Roheliste nimel saab järgmisena sõna. aitäh sihilikud metsatulekahjud Amazonase regioonis on olnud meile äratuseks ja nüüd me teame, et sellised tulekahjud toimuvad ka mujal, näiteks Kesk-Aafrikas, Kagu-Aasias ja mainin ainult kõige olulisemaid piirkondi. me teame, et kliimamuutlustega võitlemiseks peame äh, püüdma vähendada CO kahte kõiki, kõigil võimalikel viisidel ja ainukene viis ongi metsade abil Äh, metsad aga muudetakse põllumaaks ja öelgem üks asi selgelt välja, Mercosuri kokkulepe äh, on suunatud soja, äh, loomaliha, kohvi ja teiste toodete ekspordi suurendamiseks, mis põhjustabki metsade maharaiumist Amazonase regioonis. see leping ei sisalda praegu mingit mehhanismi, mis tagaks, et kliimaeesmärgid ja Pariisi kliimalepe äh, leiab austamist. seal ei ole mingeid sanktsioone jätkusuutliku arengu peatükis ja ma tahaksin öelda, et komisjoni teatis metsastumise kohta äh, Äh, sisaldab minu jaoks ühte olulist asja, tuleb vaadata reguleerivaid meetmeid nõudluse poole peal, sest meil on väga vaja Euroopa seadusi, mis hoolitsevad selle eest, et Euroopa äh, tarbijad ei osta metsade maharaiumise tõttu toodetut ja mul on küsimus ka eesistujamaale Soomele. ma tean, et on otsustatud, et põllumajandusnõukogu, mis äh, metsast toiduainete hävitamise teatisega tegeldab. miks ainult Põllumajandusnõukogu, miks mitte ka Keskkonnanõukogu näiteks? suur tänu. ID fraktsiooni nimel härra Rože, kaks minutit. ja ma paluksin proua Haudalale samuti tulla ja asenda mind, sest mina tahan samuti sõna kallid kolleegid, Amazoni metsad põlevad, me teame, et see on katastrofaalne, Prantsusmaa ähm, president Macron on vaikne ja Rahvusassamblee sooviks, et seda võetakse nii tõs sama tõsiselt kui äh, Sahara-aluse Aafrika oma. ja Emmanuel Macron kes on suure tähtsusega riigipea, äh, peaks seda tegema. Mercosuri kokkulepe on Prantsuse põllumeestel olnud kahjulik ja Marine Le Pen, Le Pen oli selle vastu. me kõik oleme Mercosuri kokkuleppe vastu, sellepärast et see on kohutav leping Prantsusmaa põllumeestele. president Macron käitus samamoodi nagu Amazoni metsatulede kahju puhul. mitte keegi siin ei saa lubada endale seda, et sellised tõsised teemad meie planeedi jaoks satuvad poliitikute mängude ohvriks. ja president Macron peab Reunioni saare prügiga tegelema ja samuti radioaktiivsete, radioaktiivse ohuga Marshalli saartel ja Prantsusmaa Polüneesias. peab võtma tõsiselt Guyani kodanike keskkonnaküsimusi äh, ning Amazonas äh, muresid ja võta, kannaks hoolt Sargassi, äh, Martiniki ja Guadalupe keskkonnakatastroofe aga paistab, et Emmanuel Macron ei tee mitte midagi nende teemade puhul, vaid lihtsalt kirjutab alla Mercosuri kokkuleppele. suur tänu, kolleeg Roger ja annaksin nüüd sõna kolleeg Herman Tertšile, kes räägib Euroopa konservatiivide reformistide nimel, palun. suur aitäh, ma kuulen siin, kuidas räägitakse muudkui Bolsonarost äh, keda äh, süüdistatakse äh, kogu Amazonase tragöödias. ärgem unustagem, et äh, siin me kipume mitte nägema palki selles silmas, mis meile lähemal on, sest siin räägiti sotsialistide poolt kulla otsimisest äh, Äh, kuid tegelikult toimub see Venezuela Amazonases põhiliselt äh, härra Maduro kontrolli all. ja äh, LN-i e Kolumbia, Kolumbia sõjaliste rühmituste kontrolli all Boliivias äh, on äh, põlenud kaks koma viis miljonit hektarit, äh, Boliivias, mitte Brasiilias, aga Boliiviast ei räägi mitte keegi, sest Evo Morales, kes on kok-, kokataime kasvatust laiendanud, on alustanud sellest, et kuivanud heina on äh, hakatud põletama ja, ja sellest ei räägi keegi, siin räägitakse muudkui Bolsonarost. kiitukset edustajad Terts ja siit. suur tänu, kolleeg Terts, kuue fraktsiooni nimel sõna, saab sõna äh, kolleeg asepresident Papadimulis. suur tänu, kallid kolleegid. see, mida on öelnud nõukogu ning komisjon ning mida räägivad meile teadlased ning äh, meid ümbritsev reaalsus annab põhjust asuda tegudele, loobuda sõnadest. sõnadest üksi ei piisa, meil on vaja konkreetseid järeldusi, konkreetseid samme, peame avaldama survet selleks, et äh, Amazoni metsade hävitamine peatada. Amazon on maailma kopsud ja seetõttu ma leian, et kui arvud näitavad, et äh, praegu on kaheksakümne protsendi võrra metsade hävimine suurendanud ning ähm, viima-, paari kuu jooksul on Amazoni hävitatud rohkem kui viimase kolme aasta jooksul. see tähendab, et vaja on lihtsalt veelgi jõulisemaid tegusid ning ähm, see on häbiasi, et äh, selle teema puhul me ei võta vastu resolutsiooni ettepanekut, äh, sellepärast et äh, pani parem kui äärmusparempoolsed fraktsioonid on selles kokku leppinud, meil on vaja kasutada Mercosuri koostööd ära selleks, et avaldada äh, Bolsonaro'le äh, survet. suur tänu, kolleeg Papadimolis ja nüüd annan sõna kolleeg Kostas Papadakisele, kes on fraktsioonilisete kuuluvuse, fraktsioonilise kuuluvuseta liige. kohutav hävitustöö äh, Amazoni piirkonnas on suurettevõtete tegevuse tagajärg. ja äh, Bolsonaro reaktsionaalne poliitika on suurendanud varasemate valitsuste tegevust ning äh, ilma ja selleks, et tööta kütuseid ning põllumajandustooteid, hävitatakse metsa lihtsalt täiesti kontrollimatult ja seetõttu peavad Euroopa Liit ning Euroopa valitsused midagi ette võtma ning selleks tuleb kasutada ära Mercosuri vabakaubanduslepingud. aga Rahvapartei tõttu ei ole meil Amazoni teemalist resolutsiooni ettepanekut tulemas paraku ähm, Amazoni tuleb kaitsta, tuleb kahju kustutada, mets taastada ning äritegevus selles piirkonnas täielikult lõpetada. suur tänu, kolleeg Papadakis ja nüüd saavad äh, enda nimel kõnelejad äh, sõna ja kõigepealt saab sõna Peeter Liise. suur aitäh, president, kallid kolleegid metsatulekahjud Amazonase regioonis on tohutu katastroof. ma toon ühe näite, Pariisi eh, kliimakokkuleppes eh, ei ole Brasiiliale seatud mingeid kohustusi vähendada tööstusest tulenevaid heitmeid või midagi muud. Eh, Pariisi lepe näeb ette üsna laialdasi võimalusi Ehm, ja äh, aga äh, ainult osadele riikidele ja see on väga tõsine pro probleem. ja tegemist on tõsise probleemiga, me peame rääkima tule, ka tulekahjudest Sibeerias ja Alaskas, mis hävitavad kliimat äh,, atmosfääri pääseb väga palju metaani ja see on, metaani ja see on veelgi ohtlikum kui CO kaks meil on äh, väga algelised arutelud, äh, osad nõuavad, et Mercos-, Mercosuri lepingule äh, tuleks lõpp teha, me võiksime lõpetada kogu kaubanduse nende riikidega, aga kas me oleme siis survevahenditega kuhugi kaugele jõudnud, kas meil on siis kontroll selle üle, mida Hiinad ja teised teevad? minu arvates on loomulik hoopis dialoogi tee. loomulikult tuleb avaldada ka survet, aga me peame siiski arukalt asjadega tegelema ja me peame vaatama probleemi juuri ja me peame ka oma oma vastutust tunnistama me peame äh, ka äh, eeskujuga juhtima äh, ja meil on äh, vaja äh, tõsiseid jätkumeetmeid ja väga hea on, et me täna äh, mõlemal teemal metsades Euroopas ja metsades ka Amazonases resolutsiooni vastu ei võta, aga me peame hoolikalt mõlemal teemal kõnelema ja siis otsustama, mida me järgnevatel nädalatel ühiselt teeme, aitäh! Kiitokset edustaja Liise ja sitten... Suur tänu, kolleeg Liise ja kolleeg Miljon Talli, palun, poolteist minutit. Thank you, Chair what we are speaking today is the world suur tänu, juhataja, räägime maailma suuremast me-, vihmametsast, mis on viidud hävimise piirile. Amazon on meie jaoks oluline, sellepärast et see on oluline kliima jaoks, sest tegemist on süsiniku neeluga ja kui Amazoni vihmametsad hävivad, siis kliimamuutuse protsess kiireneb ja täiendavat muret tekitavad sajad tulekahjud Arktika piirkonnas ja Arktika alases piirkonnas. Nende tulekahjude tõttu on tekkinud sada miljonit tonni süsinikdioksiidi juba praegu. aga paistab, et rahvusvaheline üldsus ei tee piisavalt ja kui me ei vähendama heitmeid, siis äh, ülemaailmne kliima soojenemine jätkub ning tulekahjud ei kao kuskile. Amazoni äh, metsade kaitse on üks osa kokkuleppest, Mercosuri kokkuleppes ning selliseid sätteid tuleb jõustada. Pariisi kokkuleppe rikkad äh, allkirjastajad riigid, kes lubasid istutada süsinikku neelavaid puid, peavad seda tegema, me kõik kanname siin vastutust ning me peame muutma oma tarbimismustreid. meil on vaja tugevat Euroopa tasandi ning ülemaailmse tasandi te tegevust selleks, et midagi muuta. suur tänu! suur tänu, kolleeg Tali ja järgmisena saab sõna Nikola Stefanuta pooleteiseks minutiks, palun, olge lahked. suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik, nagu te näete, on meie rõdul palju noori inimesi ja nende jaoks on kliimamuutus olulisem kui kunagi varem. metsatulekahjud ja looduskatastroofid ei ole enam teema, millega peaksid toime tulema liikmesriigid üksinda. kahjuks Amazoni metsatulekahjud on üks osa suuremast ülemaailmsest suundumusest. metsatulekahjude arv on kasvanud võrreldes eelmise aastaga ning kasv on olnud eksponentsiaalne augustis kaks tuhat kaheksateist oli meil kuusteist tuhat tulekahjut, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta augustis oli seitsekümmend üheksa tuhat metsatulekahjud ehk siis üle neljasaja protsendi kasvas see arv. Euroopa ei saa jääda kõrvaltvaatajaks, kui teised riigid kannatavad katastroofide all ning vajavad abi. ükski riik ei ole immuunne selliste katastroofide eest ja mitte ükski riik maailmas ei tule selliste katastroofidega üksinda toime. me peame ühiselt tegutsema selleks, et peatada sellised katastroofid ning taastada looduse olukorda. sellised katastroofid kiirendavad kliima soojenemist ning me peame omaenda tsiviilkaitsereaktsiooni tugevdama ning suurendama oma võimekust looduskatastroofide puhul me peame olema valmis toetama liikmesriike, kui liikmesriikidele satuvad silmitsi, riigid satuvad silmitsi selliste olukordadega praegusel hetkel on sisse toodud kärpeid ja nendest, need tuleb peatada, sellepärast et oluline ei ole mitte ainult metsatulekahjutid, see oluline on meie tulevik ja nende noorte inimeste tulevik, kes on praegu meie rõdul. suur tänu, kolleeg Stefanuta. kolleeg Janik Šadov, poolteist minutit, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, sellele teemale saab läheneda kahe nurga alt, kõigepealt saab äh, Äh, teha seda tundeliselt, et kuidas saab, äh, kuidas nutta selle pärast, kuidas rahvas hävib, äh, kuidas metsad hävivad, mõista hukka Bolsonaro, kes tahab oma riiki muuta, kes tahab nüüd muuta Amazonast suurettevõtetele, valits-, valitsustele, korruptsiooni levikut saab hukka mõista homo, homofoobiat, ksenofoobiat ja nii edasi ja nii edasi, aga teemale saab läheneda ka teistmoodi. Äh, ja see ei tähenda, et me loobuksime äh, tunnetest või hukkamõistmiseks, me pea, saame olla vastutustundlikud, lugupeetud äh, volinik, Mercosuri ja ühine po-, põllumajanduspoliitika ei olnud teie sõnavõtus äh, käsitletud. Äh, Renew, äh, Rahvapartei, sotsiaaldemokraadidki on öelnud, Mercosuri kokkuleppest tuleks kinni pidada, aga kui te ei näe, et Mercosuri kokkulepe millele Brasiilia on alla kirjutanud, sellepärast et nad tahavad soojat ning liha, veiseliha eksportida, siis see tegelikult tähendab seda, et Amazonas saate vahtu, kui te ei näe Äh, seda, mida te teete ühise põllumajanduspoliitika, siis äh, te ei kanna oma vastutust, te ei osale selles, et me kaitstame. Te peate aitama neid äh, inimesi, te peate aitama Amazonase metsasid kaitsta ja kandma oma vastutust. suur tänu, kolleeg Shadow ja nüüd saab sõna Malin Björk palun. suur tänu. Amazonas on leekides ja tegemist on ju maailma kopsudega, mis äh, on äh, selle märgiks, kas me või näitavad meile, kas me tuleme kliimamuutusega üldse toime või ei tule. kui metsad hävivad samasuguse tempoga, siis äh, üle ilma, üleilmne kliima soojenemine hävitab kogu meie planeedi. president vastutab selle katastroofi eest mitte ainult äh, tema poliitika, mis hävitab põlisrahvaid äh, ning äh, on kahjulik seksuaalvähemustele ja nii edasi, vaid tema tegevus on kahjulik kogu maailmale keskkonda ohustades. olen nõus eelkõnelejaga, nüüd tuleb lõpuks tegutseda ja seda võib teha erineval moel. üks võimalus on lõpetada Mercosuri läbirääkimised, toonitada, et Pariisi kokkulepe peab olema sidus siduv ning sellest tuleb kinni pidada, Amazoni maharaiumine tuleb lõpetada ja see peaks olema kindel kohustus. noored inimesed on juba nädal aega äh, meelt avaldanud ning nõuavad, et ka meie seda teeksime, me peame seda tegema. aitäh, lugupeetud äh, kolleeg ja kolleeg Eleonora Evi saab sõna nüüd üheks minutiks, palun. suur tänu, president. meie kas meie eurooplastena oleme vastutavad metsatulekahjude pärast Amazonases ja mujal maailmas, sööme liha, kasutame palmiõli, eh, kasutame soja ja maisi loomasöödana ning see eh, avaldab kõik kolmandates riikides tohutut survet metsadele. seega meie esmane prioriteet peab olema Euroopa Liidu tarbimise vähendamine, mis äh, mõjutab otseselt äh, metsade olukorda. ei ole sugugi ka tühine asi see, et äh, maailmas on sada kakskümmend miljonit inimest, kellel ei ole süüa ja samas Euroopas on miljonid inimesed ülekaalulised. ise maailmas olevat neli miljardi, kaks miljardit inimest maailmas on ülekaalus äh, ja neli miljonit äh, äh, surevad ülekaalu tõttu. tihti heidetakse, visatakse ära ka toiduaineid ja see kõik peaks olema nähtav ka meie ÜPP-s. kui soovime tõesti jätkusuutliku arengu eesmärke täita, siis peame selle peale mõtlema, peame tegelema ka vähem nälja ning äh, vaesuse vähendamisele ning diskrimineerimise vähendamise kogu maailmas. suur tänu, kolleeg Evi. ja järgmisena saab sõna kolleeg Adam Jarubas pooleteiseks minutiks, palun. suur tänu. me teame, et Amazon on äh, meie loodus vara ja see on leekides, mõningad tulekahjud on täiesti teadlikult süüdatud tulekahjud selleks, et maad muuta karjamaaks. ja loomulikult me peame olema väga ettevaatlikud oma arvamusi esitades, me teame, et meil on Mercosuri kaubanduslepe ja seda tuleks kasutada selleks, et rakendada mõningaid nendest sätetest mis peaksid aitama tagada Pariisi kliimakokkuleppe austamist. me tahame säästlikku arengut ja tahame, et oleks säästlikud tingimused, millest peetaks kinni ka loomakasvatuses, nii nagu Prantsusmaal, Saksamaal ja Poolas. me teame, et Euroopa pangad investeerivad miljoneid eurosid Lõuna-Ameerikasse ja seda ka piirkondadesse, kus säästlikku arengut metsapiirkondades silmas ei peeta. nii et äh, Mercosuri sätted peavad olema tõhusad ning Amazoni metsatulekahjude küsimuses tuleb midagi ette võtta. seda tuleb aga teha niiviisi, et me ei äh, edendaks ebavõrdset äh, kaubandust ja, ja et meile tuleksid tooted, mis ei vasta Euroopa kvaliteedistandarditele. suur tänu, kolleeg Jarupas, järgmisena saab sõna Kati Piiri pooleteiseks minutiks. suur tänu, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, kohutavad metsatulekahjud on toonud tähelepanu keskmesse Amazoni põlisrahvaga, kus on seitse koma kaks miljonit inimest, kolmsada viiskümmend etnilist rühmitust, kuuskümmend neist täielikult, peaaegu täielikult isoleeritud ning nad sõltuvad meil vihmametsade rikkusest, aga nende elutingimused halvenevad kiiresti. valitsuse sponsoriseeritud sissetungijad tahavad metsa rahaks teha, metsad põletatakse maha, neid raiutakse maha, need metsatulekahjud ei olnud sugugi juhuslikud Nad süütati selleks, et põllumajandusele, kaevandustele ja nii edasi nii-öelda pinda ette valmistada. metsatulekahjude arv on kasvanud pärast seda, kui viimane president ametisse astus ja tema poliitiline tegevus äh, sunnib põlisrahvaid oma esiisade maa maha jätma. sadad, sajad aktivistid on äh, protesteerinud selle vastu, aga see on olnud jutt kurtidele kõrvadele, me peame aitama neid. me peame kasutama oma ära, oma vajand, majanduslikke vahendeid, aga äh, ka läbirääkimisvõimalusi, et edendada inimväärikust, bioloogilist mitmekesisust äh, ja nii edasi. põlisrahvaste esindajad on öelnud, et, et äh, mets ei ole mitte ainult meie jaoks põlismets, vaid äh, see on kõigi jaoks suur tänu, kolleeg Piri ja järgmisena saab sõna kolleeg Anthony Hook, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. Sao Paulo äh, mets, äh, taevas on muutunud metsatulekahjude suitsust mustaks. metsad on meie kopsud ja Amazon ja meil kõigil vaja selleks, et hingata. põlisrahvad tahavad ainult oma põhilist inimõigust, et neid jäetakse rahule ja need tulekahjud hävitavad nende kodud. paljud minu valimisringkonna inimesed on meie poole pöördunud. praegu Ühendkuningriigi parlament ei tööta, aga Euroopa Parlamendil on hääl. SKP on kasvanud veerandi võrra kümne aasta jooksul ja kas Mercosur Mercosuri kokkulepe jääb jõusse pärast seda. härra Bolsonaro, kui sa põl-, põletad maha metsatule, metsad, Amazoni vihmametsad, siis äh, põletad sa läbi suhted Euroopaga. tulekahjud tuleb lõpetada selleks, et peatada meie planeet. Thank you very much um,, um, kolleeg um.... suur aitäh, härra Hukk. Scott Cato esitas teile sinise kaardi küsimuse, oleksite te valmis sellele vastama? loomulikult, palun, Scott Cato, palun pool minutit. me saatsime me fraktsioonide ülese kirja proua Malmströmile, mis äh, pööras tähelepanu Bolsonaro äh, keskkonnavaenulikule poliitikale, kus ütlesime, et ei tohiks alla kirjutada kaubanduslepingutele, kui inimõiguste standardeid alla ei äh, kirjutada, ka eh, Renew sellele alla kirjutanud, kas te olete nüüd valmis eh, loobuma eh, kaubanduslepingutest, kui ei garanteerita lepingutes inimõiguste ja keskkonnakaitset? ma ei tea sellest kirjast midagi, arvan, et see küsimus on liialt keeruline, et see koondada jah-ei küsimusele või äh, siis ühele kirjale, kuid igatahes peavad kaubanduslepingud ka kaitsma inimõigusi, õiglust, äh, liberaalsust ning keskkonnakaitset. suur aitäh, härra Hukk. nüüd annan sõna Anna Kavatsiinile pooleteiseks minutiks, teil on sõna. suur aitäh, president Amazonas põleb ning iga minut äh, sureb osake meie planeedist. Brasiilia president äh, Bolsonaro äh, poliitika läheb vastuollu Pariisi kliimaleppega, inimõigustena. aga ka Euroopa poliitika on olukorra eest vastutav. viimasel aastal on Euroopa Liit kuuskümmend tuhat tonni etanooli Brasiiliast importinud, samuti veiselihta, soja, iga päevaga äh, me tekitame üha suuremat kahju. Mercosuri kokkulepe veelgi aitab kaasa sellele, et rohkem hakatakse tootma veiseliha, metanooli, see tähendab, et Amazonase vihmametsad põlevad veel rohkem ja president Bolsonaro ütleb aitäh. me peame praegu vastutuse endale võtma oma planeedi eest, oma kliima eest meeleavaldused, mis tänavatele aset leidavad, suur kliimastreik, näitavad, et meie siin parlamendis peame võtma vastutuse, me peame Mercosuri pea, peatama ja me peame oma tarneahelatesse sisse viima nõuded austada inimõigusi ja keskkonda. praegu on aeg selle nimel tegutseda, aitäh! aitäh, proua Kavatsini härra Bushman järgmisena. aitäh, lugupeetud äh, president, juba äh, nädalaid põlevad Brasiilia vihmamehe metsad nagu ei kunagi varem ja äh, peapõhjuseks on meie põllumajandus. selline metsade põlemine võib kesta aastaid, see on kahjulik taimedele, see hävitab loomade elupaiku CO kahe hulk atmosfääris kasvab ja see on vaid üks negatiivne tagajärg. Need tohutud kahjustused ökosüsteemi äh, hävitamine, seda saab nimetada ainult sõnaga ökotsiid. ÜRO äh, on leidnud, et ökotsiid äh, on inimõiguste tõsine rikkumine ökotsiid peaks olema inimsusevastaste kuritegude nimekirjas, sest selle tagajärjed on katastrofaalsed. Äh, paraku ei äh, karistata selle toimepanijaid mitte mingil moel, sellel kõigel peab olema lõpp, aitäh. suur tänu, kolleeg Bushman. Kristof Hansen, äh, poolteist minutit, palun suur tänu, proua president. sel suvel meie planeet eh, põles, eh, metsatulekahjud lõõmasid eh, Aafrikas, Aasias ja Ameerikas rohkem kui kunagi varem kahe tuhande kaheksandast kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastani on metsad põlenud, see ohustab meie turvalisust kogu maailmas härra Jadot on oma show ära teinud ja läks ära, eh, kuid me peaksime tegelikult arutama eh, seda, kuidas tasakaalustada kaubanduspoliitikat keskkonnapoliitikaga ning võidelda kliimamuutustega. Mercosuri assotsieerimisleping on suurepärane võimalus eh, survestada Brasiiliat, et ta täidaks oma kohustusi Pariisi kliimalepinguga seoses. see E, see tähendab, et tuleks võidelda illegaalse metsaraiega, nagu seda ütles Peeter Liise. lugupeetud daamid ja härrad, kaubanduspoliitika ei ole imerohi, e, kuid sellest võib abi olla. näiteks e, mitmepoolsete kaubanduslepingutega keskkonnaalaste toodete müümisel, samuti on vaja ka monitoorimissüsteeme ning Äh, me ei tohi alla anda, peame lihtsalt äh, äh, veendunud olema selles, et sellel inimtekkelisel probleemil on ka inimtekkeline lahendus, aitäh. suur aitäh, härra Hansen, järgmisena saab sõna Jüte Uuteland, üks minut. suur aitäh. metsad annavad äh, maakerale hapnikku, need on maakera kopsud, nad on väga olulised kliima jaoks äh, ning äh, ülemineku jaoks jätkusuutliku ähm, tu-, tuleviku nimel, kuid teame, et, et metsad neelavad süsinikdioksiidi ja seega aitavad meil oma Pariisi lepingu eesmärke täita, samas me teame aga, et on meil võimalik eh, jätkusuutliku ülemineku nimel kasutada ka tehnoloogiaid. praegu aga vaatame Amazonase vihmametsasid, nad on, need on väga olulised, sest pole ilmaasjata eh, neid kutsutud eh, maakera kopsudeks. see neelab kaks miljardit tonni CO kahte aastas viis protsenti eh, maailma emissioonidest, see on kõige eh, suurem garantii Pariisi eesmärkide täitmiseks, eh, selleks et oleks võimalik teha, peame meeles pidama, et metsatulekahjud Amazonases on oht tulevikule ja peame tegema endast kõik, et vihmametsasid kaitsta, aitäh järgmisena saab äh, sõna Stefan Bijou, poolteist minutit. Äh, proua president, kallid kolleegid, tulen tagasi Prantsuse üle mere territooriumitelt ning tahaksin äh, anda edasi Amazonase rahvaste ahastuse appikarri, et see puudutab kogu inimkonda, kuid kõige Äh, äh, lähemalt äh, meenutab, puudutab see kolmesada tuhandet eurooplast, kes elab Prantsuse Guyanas, Amazonase vihmametsades, meil ning meie läheda, meie naaberriik on Brasiilia, see annab meile õiguse ja kohustuse tegutseda rohkem, et kaitsta Amazonast. loomulikult on küsimus, kuidas ähm, ja mis, kuidas ja mismoodi, kuid see tähendab seda, et meil on vaja parlamendi poolt astuda selgeid samme struktureeritult, koordineeritult ning peame tegutsema sidusalt ja tõhusalt. peame kasutama kõiki mõjutusvahendeid meie käeulatuses, et meil oleks selline Amazonase strateegia, mis äh, aitaks äh, Äh, jätkusuutliku arengu eesmärke täita ning äh, samuti äh, ka bioloogilist mitmekesisust säilitada, toetada kohalikke elanikke ning nende iidseid traditsioone ning loomulikult tuleb kasutada, täita ka kohustusi, mille esitavad meile Pariisi kliimalepingud. suur aitäh teile, järgmisena saab sõna Bais Aikhut. suur aitäh kõik olid vapustatud, äh, nähes ähm, kaadreid Amazonase äh, tulekahjudest. loomulikult õigusega räägime Mercosuri kaubanduslepingust, mis peaks tihendama kaubandussuhteid Euroopa Liidu ja Brasiilia vahel. ma soovitaks rahvaparteilastel lugeda neid lepinguid, kui te soovite Eh, ennetada eh, metsaraieid, siis te näete, et Mercosuri lepingus vaid kuskil väga sügaval joone all öeldakse midagi metsaraiete kohta. Öeldakse, et toetatakse eh, jätkusuutlikult kasvatatud metsadest pärit toetud ning toetada tuleb kohalikke kogukondi seega räägitakse ainult äh, toetusest äh, ja arendusest, äh, kuid muu osa Mercosuri kaubanduslepingust on täielikult siduv. see tähendab seda, et prioriteedid on väga paigast ära. räägitakse rohkemast kaubandusest, aga kui jut-, kui juttu on jätkusuutlikkusest, siis räägitakse toetamisest ja abist. kas te soovitaksite seda sõnastust muuta, et meil oleks siduvad reeglid äh, selle nõrga väljendusviisi asemel, mis meil praegusel hetkel Mercosuri lepingus kasutusel on. suur aitäh! järgmisena saab sõna Emmanuel Morel. suur aitäh, proua president, oleme kõik sügavalt vapustatud sellest, mida äh, näeme Amazonias, kuid samas ei saa me lihtsalt kahetseda äh, või hukka mõista, peame põhjused äh, paika panema ning peame ka äh, järeldused tegema ning eelkõige tuleb üle vaadata meie suhtumine härra Bolsonarosse, kes äh, tegutseb kuritegelikult, hävitab Keskkonnakaitseametit, hävitab põlisrahvad ning kasutab aina rohkem toksilisi pestitsiide teine probleem on ka majandusmudel, mis ähm, Brasiilia suurettevõtete jaoks toetub eelkõige ekspordile, äh, soja ekspordile eelkõige. kuid äh, meie parempoolne äh, kolleeg ütles, et Mercosur sunnib Bolsonaro't hästi käituma, see on nalja tegemine see Mercosur tähendab, et rohkem etanooli, rohkem suhkrut, rohkem Äh, liha äh, eksporditakse Brasiiliast, see tähendab seda, et metsi raiendaks aina rohkem, nii et kallid parempoolsed kolleegid, olge sidusad, olge loogilised, kui see olukord teile ei meeldi, siis äh, olge Mercosuri lepingu vastu. aitäh teile, härra Morell, nüüd annan sõna Edina Totile pooleteiseks minutiks, teil on sõna suur aitäh. oleme näinud, millised äh, traagilised tagajärjed metsapõlengutel on ning äh, eriti puudutab see Amazonase piirkonda, tegemist on traagilise, katastroofilise sündmusega. Euroopa Liit on see, kes peab äh, finants- ja tehnilist abi osutama kõigile neile, kellel seda abi vaja on kui puudutab asi metsade maharaiet, siis äh, peame vaatama kaugemale kaubandusküsimustest. Äh, ma näen heal meelel, et äh, Euroopa Komisjon leiab, et metsade kaitse on prioriteetne. kui loeme komisjoni teatist, siis on oluline seal öeldud sõnad ka ellu viia me peame astuma olulisi samme, et äh, uusi tragöödiaid ära hoida. Äh, metsade maharaiumise vastane võitlus on kogu maailma huvitav küsimus. kõik liikmesriigid peaks äh, istutama uusi metsi. Ungari jaoks on see prioriteetse tähtsusega küsimus. sel aastal Äh, on, äh, oleme kahekordselt panustanud metsade taasistutamisse. suur aitäh, härra Toot. järgmisena saab äh, sõna Delara Burkhardt. suur aitäh, president. Amazonase tulekahjud ei ole loodusõnnestus, see on inimeste käte tõug-. seda maad on vaja põllumajanduseks ning seetõttu äh, pöör-, äh, ei ole looduslike elupaikade kaitse väga tulus. meie kanname samuti vastutust äh, selle Äh, seetõttu on komisjon ka oma teatises tunnistanud rahvusvaheliste metsade kaitse vajadust. kui me sellele tõsiselt suhtume, ei tohiks me aga heaks kiita äh, sellist Mercosuri kaubanduslepet, kus ei ole mingeid siduvaid kohustusi metsade kaitseks, inimõiguste kaitseks, Pariisi kliimaleppest tulenevaid eesmärke äh, selline kokkulepe sobib Bolsonaro'le kõige paremini ja sellel ei ole mitte mingisugust tagajärge Äh, kliimakatastroofi ja äh, kliima soojenemist, kui me seda tõsiselt tahame peatada, siis me peame seda tegema. me peame seda tegema äh, rahvusvahelisel tasandil ja me peame jätkama Pariisi kliimalepingu ellurakendamist. sajad tuhanded noored inimesed on tänavatel, kuna nad ei soovi sõnu, vaid tegusid, ärme valmistame neile pettumust. aitäh, härra Burkhardt. järgmisena saab sõna Frederik Riis üheks minutiks. suur aitäh eh, to,. Eh, tore on näha, et teie juhatate seda arutelu. suur aitäh ka volinik Vellale. see on võib-olla üks teie viimastest äh, esinemistest Euroopa Parlamendis. Amazoni, Amazonas äh, põleb äh, ning äh, kogu olukord pingestab rahvusvahelisi suhteid. Ehm, selle tagajärjel kannatab kogu maailm, vastutavad on äh, presidentide Bolsonaro ja Moralese valitsused. Äh, näeme, et, äh, et need metsad ei, ei neela enam CO kahte, vaid paiskavad seda atmosfääri. meie aga ostame tooteid, näiteks äh, kakaod, maisi, äh, sojad, äh, palmiõli ehk siis üks toode kümnest on seotud metsade maharaiega ning meie reaktsioon peab olema probleemi ähm, kõrgusel, sest äh, on vaja Euroopa sertifikaati, et, et välja selgitada tooted, mis ei ole seotud metsade maharaiumisega. suur aitäh teile, proua Riis. järgmisena saab sõna Marie Tussin üheks minutiks. aitäh, kallid kolleegid Amazonas äh, põleb ning äh, oleme kaotamas viimast kaitset kliimamuutuste vastu. see kõik ei ole seotud ainult äh, põuaga, vaid ka majanduslike huvidega, mis toovad ohvriks äh, looduse. me ähm, hõivame maid, raiume metsi maha, põletame neid, ärgem süüdistagem teisi. Need suured majandusettevõtted on ka Euroopast pärit, mis nii teevad Need eh, ei kammitse ainusadki reeglid eh, ning põhilised eh, saastajad maailmas, kuidas saab ta aktsepteerida seda, et me ei suuda isegi omaenda naftaettevõtteid survestada Pariisi lepingu tingimusi täita. me so-, te räägite meil Euroopa eluviisi kaitsest, aga Eh, kas te ei võiks kaitsta tulevikku, meil on vaja eh, eh, sellist Euroopat, kes kaitseb kõike elusat kogu maailmas. suur aitäh, proua Tussan. järgmisena saab sõna kolleeg Reego üheks minutiks. suur aitäh teile, proua president. Amazonas äh, Ähm, kõrbeb äh, ning äh, meil on vaja nüüd tegutseda jõuliselt. siin on räägitud juba tulekahjude mõjust, näiteks bioloogilise mitmekesisuse kaitse, äh, lihatööstuse pidurdamine, põlisrahvaste kaitse. näeme, et Bolsonaro ja tema valitsus on täiesti äh, Ähm, võimetud äh, tegutsema, nad ei suuda äh, tegu, tegeleda muuga, kui äh, oligarhide vahel võimupirukad jagada. Euroopa Liit vaatab pealt ja aplodeerib, sellest ei piisa kui me Euroopa raha kulutada, me ei saa lubada fašistil seda kulutada, peame kaitsma ennast, Euroopa Nõukogu palus ettepanekuid, meil on vaja Mercosuri lepingu pidurdamine, me ei tohi sisse tuua liha, me ei tohi lubada selliseid tootmisviise, mis ähm, kurnavad planeeti ja ärgem äh, olgem kuritöö kaasosalised, ärgem külvakem surma. kiitokset, edustaja. suur aitäh teile, kolleeg Rego. tahaksin nüüd teha teatada, et eh, meil on kakskümmend sõnasoovijat veel praeguses arutelus mis on äärmiselt äh, oluline, oluline on sel teemal kõneleda, siis lisaks sellele on ka veel äh, kaksteist kolleegi, kes äh, nimekirja väliselt sõna saada, kuna me oleme ajakavast maas, siis ma neile kõigile sõna anda ei jõua ning loen teile ette nüüd need kolleegid, kes väljaspool nimekirja sõna saavad. Need on siis järgmised kolleegid. Echeverria ähm,, agius saliba auram eh, Andru, anteeksi joveva eh, gallagher jones eh, ja kanjeshna ja valitettavasti kahjuks ülejäänud kolleegid sõna ei saa, ma ei saa midagi teha. Lähme aga nimekirjaga edasi ning tahan nüüd anda sõna Hildegard Bentelele, palun. Teil on üks minut lugupeetud president, kallid kolleegid, kallid kuulajad. uudised äh, Amazonasest on kohutavad, e-, paljud eelkõnelejad seda juba mainisid ja asi ei puuduta ainult Lõuna-Ameerikat, Venemaal, äh, Kanadas, Kongos on sama, samuti metsatulekahjud ja ka Euroopa Liidus on olnud metsatulekahjusid ja seetõttu peame meie siin Euroopas küsida, äh, küsima, mida me saame teha, et äh, selliseid asju ei juhtuks, et CO2 ei tekiks nendest tulekahjudest me peame siin olema üksmeelsed, kui me peame läbirääkimisi kaubanduslepingutes, siis peame avaldama survet ja pöörama tähelepanu äh, just nimelt metsade äh, kaitsele teiseks äh, peame keskkonna ja kliimakaitse tegema oma arenguskoostöö üheks olulisemaks komponendiks. uus komisjon peab sellega tööd alustama ja tegema seda väga tõsiselt. Äh, Joosep Borrell äh, äh, missioonikirjas oli kesksel kohal kliimakaitse, meil on vaja uut rohelist tehingut mitte üksnes Euroopa Liidu siseasjades, vaid ka välisasjades. kliimakaitse peab olema väga olulisel kohal arengukoostöös, selleks tuleb ette, raha tuleb ette näha sertifitseerimiseks, kõnelejad üritatakse katkestada, aga ta jätkab Mm, ja me peame ka oma uued arengukoostöö instrumendid sellele suunama, aitäh. aitäh eh, proua Pentele ja järgmisena Isabel Santos eh, üheks minutiks ja palun eh, pidage oma kõneajast kinni, sellepärast et on ka teised kolleegid, kes ei saa kõne, sõna võtta, kui teie aega ületate. proua Santos, teil on sõna suur aitäh, lugupeetud president. metsatulekahjud Amazonase regioonis äh, nõuavad meie tähelepanu mitte ainult äh, selle hävingu tõttu, mida nad maakera kopsudele põhjustavad, vaid ka inimõiguste rikkumiste tõttu, mis tohutult on kasvanud me oleme näinud, kuidas põlisrahvaste vastu kasutatakse vägivalda ning kaks põlisrahvaste liidrit, kes olid inimõiguste eest võitlejad, keskkonna eest võitlejad, on tapetud. Need kaks ähm, juhti tapeti siis juunis Äh, selliste kannatanud aktivistide nimekiri on pikk ja see peaks äh, pöörama meie tähelepanu sellele, mis tegelikult juhtub. inimesi on taga kiusatud, ahistatud ja seetõttu peab Euroopa Liit väga resoluutselt reageerima. Brasiilia liidrid on öelnud, et kavatsevad äh, Äh, metsade piirkonnas teostada rohkem uurimisi, et leida põllumajanduseks ja kaevanduseks sobivaid maid ja see näitab väga selgelt, milline on nende poliitika, seetõttu peame muret tundma põlisrahvaste õiguste pärast Euroopa Liit ei saa äh, pöörata selga oma kohustustele maailma liidrina. me peame kasutama kõiki vahendeid, mis on meie käsutuses selleks, et me suudaksime äh, peatada Amazonase metsatulekahjud, kaitsta keskkonda ning hoolitseda selle eest, et inimõigusi austatakse. aitäh. aitäh. ja järgmisena saab sõna proua Karlsbruck lugupeetud president, Amazonas põleb. tegemist on tõsise kriisiga, mis on pakiline kogu maailma jaoks. Brasiilia president Bolsonaro on näidanud, et tema vastutust ei võta ja ei suhtu sellesse teemasse tõsiselt ta ei suhtu ka metsade hävitamisse tõsiselt. ta on öelnud, et ta soovib taganeda Pariisi kliimaleppest, nagu tegi ka Donald Trump ja see, kui me tõesti tahame olla äh, vastutustundlikud kliimaküsimustes, äh, kui me tõesti tahame teha koostööd selle nimel, et Pariisi kliimaleping ellu rakendatakse, peame Amazonase päästma, kasutades kõige paremaid vahendeid, mis meil selleks on. kaubanduslepe Mercosuriga on väga oluline nii meile kui ka Brasiiliale, oluline majanduslikus mõttes, aga see annab meile ka ainulaadse võimaluse avaldada survet ning luua selline piitsa ja prääniku olukord Brasiilia jaoks, kus on väga selged nõudmised seoses jätkusuutliku arenguga, see on väga hea vahend ja kasutagem seda, aitäh. aitäh. ja järgmisena eh, saab sõna härra Guerreiro üheks minutiks. aitäh, lugupeetud president Äh, proua minister, volinik, faktid on selged. Euroopa Liit on suuresti vastutav Amazonase vihmametsade hävitamise eest, äh, põllumajandustoodang äh, ja sojauad tulevad ju Euroopa Liitu. Euroopa Liit vastutab osaliselt Amazonase vihmametsade hävitamise eest ja mõju eest, mis sellel kõigel on sealsetele põlisrahvastele ja seetõttu äh, minister ja volinik, me sooviksime, et Mercosuri kaubanduslepe peatatakse ja et me lõpetaksime äh, äh, sojaubade ja muude kaupade impordi sellest maailma piirkonnast. me teame, et see on raske, aga see on vajalik selleks, et kaitsta Amazonast põlisrahvaid ja liigilist mitmekesisust. aitäh, aitäh ja järgmisena härra Wallis üheks minutiks. aitäh aitäh. veiseliha tootmine on Amazonase metsade häviku peamine põhjus ja kui me tahaksime vähendada vihmametsade hävingut, peame vähendama loomaliha tarbimist, aga loomulikult ei taha keegi seda teha. me võime ju osta ka Ameerika liha, kui me Mercosuriga lepet ei sõlmi Äh, üheksakümmend protsenti loomalihast, äh, mis me siin Euroopas tarbime, tuleb äh, Brasiiliast. karjamaad Brasiilias on sageli asendatud sojapõldudega ja Äh, ligemale neljandik äh, metsade hävingust ähm, on äh, põhjustatud just nende loomalihakasvatajate poolt, kes peavad tegema ruumi sojaubade kasvatajatele kuidas me viime selle kõik kokku jätkusuutliku arenguga, näiteks kas või sellega, et me rõhume siin biokütustele? see, mis praegu toimub, on hullumeelsus Eh, aitäh ja nüüd eh, Natalja Kolan-Österle, palun, teil on aega, teil on üks minut aitäh, president. Eh, oma kaubanduslepingute läbi kanname vastutust selle eest, mis toimub Äh, kuna me ostame metsade hävitamise tulemusena toodetud tooteid, äh, veiseliha, sojauba, siis oleme vastutavad. Euroopa Liit peab äh, rõhuma ka metsade jätkusuutlikule kasutusele, sellised kokkulepped tuleb panna sisse lepingutesse, praegu Pariisi kliimaleping ei näe ette mitte ühtegi sanktsiooni, kui sellest lepingust kinni ei peeta Mercosuri kaubanduslepe on äärmiselt oluline, meil on vaja luua ökoloogilised barjäärid, mida me oleme kaitsnud valimistel ja me peame, meil on hea meel, et president von der Leyen on selle tähtsust rõhutanud me peame kaitsma äh, oma tarbijaid, toetama oma põllumehi, oma tootjaid, kaitsma keskkonda äh, välismaiste tootjate eest, kes keskkonda saastavad. see läbi, leping, mille üle me Mercosuriga täna läbirääkimise pea, peame, ei vasta meie nõuetele ja raskendab olukorda Amazonases, aitäh. aitäh. ja järgmisena saab sõna Katlin Van Bremte, palun aitäh. aitäh, president. väga hea meel on teid äh, näha sellel väga olulisel arutelul, äh, volinik Äh, äh, siin Euroopa Parlamendis äh, on kõik nõus sellega, kuidas hinnata seda, mis Amazonases toimub. ja see üksmeel on midagi, mida saaks kasutada selleks, et Euroopa Liit kõneleks ühel häälel ja lahendaks selle probleemi Äh, on üks äh, võimalus, kuidas me saame teda teha, see on kasutada kaubanduspoliitikat ja muuta seda radikaalselt. me soovime sellist kaubanduspoliitikat, mis tõesti are-, arvestab jätkusuutliku arengu eesmärkidega ja aitab peatada metsade hävitamist. jätkusuutlikkuse peatükk peab olema siduv ja jõustatav meie siin parlamendis saame samuti näidata, et meil on survevahendeid, me peame juba ette, enne arutelusid ütlema, et metsade hävitamine peab lõppema ja see, kuidas Amazonase regioonis inimõigusi rikutakse, peab samuti lõppema ja see peab olema aluseks meie tulevasele kaubanduspoliitikale, kasutage meelseisvaid aastaid, et seda saavutada. aitäh proua Van Brempt ja järgmisena saab sõna proua Bilbao Barandika. üks minut. suur aitäh. Amazonase metsade põlengud puudutavad meid kõiki, see puudutab meid inimestena, see puudutab keskkonda, see on majanduslikult problemaatiline, sest tundub, et see on seotud plaaniga arendada mitme jätkusuutlikut arengut. Ähm, Boliivia, Brasiilia, Kolumbia, Ecuador, Guyana, Peruu ja Surinam äh, sõlmisid leppe, äh, kus kinnitasid, äh, kus need riigid lubasid tegu, oma tegudes kaitsta keskkonda ja järgida Pariisi leppe nõudeid me teame, kuidas keskkonda kahjustavad äh, metsaraied, peame tegema kõik selleks, et sellised põllumajandustooted, mille tootmisel kahjustati Amazonast, äh, ei leiaks teed Euroopa turule, usaldusväärsus sellistes küsimustes tähendab, et meie jaoks on väärtused olulisemad kui majandushuvid, aitäh. aitäh, proua Bilbao Barandiga, järgmisena saab sõna Grace O'Sullivan üheks minutiks, palun aitäh, president. me kõik vaatasime õudusega sellel suvel, kuidas katastrofaalsed tulekahjud metsa rüüstasid Amazonases ja Bolsonaro režiim ei sekkunud või pigem isegi õhutas tagant Äh, odav ja äh, laastav äh, loomaliha kasvatamine on selle kõigeni viinud. ma tootan seda, toetan seda resolutsiooni, mis on koostatud olukorrale reageerimiseks ja mul on väga hea meel, et seal ei eh, jäeta kõrvale kaubanduspoliitikat ja neid poliitikaid, mis on toonud kaasa metsade hävitamise, kaubanduskokkulepped riikidega, mis rikuvad õigusriigi põhimõtteid, eh, rikuvad rahvusvahelisi kokkuleppeid, ei saa siit kojast läbi minna eh, räägitakse valesid lugusid sellest, kuidas arengu arengu ja keskkonnahuvid on vastuolus, need lood tuleb kõrvale heita. me teame, et, et meil ei ole väga palju töökohti siin planeedil, aga väga palju selliseid töökohti on istandustes, kus üritatakse lühiajalist kasumit teenida pikaajalise hüvede arvelt ja Brasiilia rahva heaolu arvelt. ma loodan, et te toetate seda resolutsiooni ja lükkate sellised väärad kokkulepped tagasi, aitäh aitäh äh, ja Jose Manuel Fernandez, teil on üks minut, palun. Äh, suur aitäh, lugupeetud president, äh, president, kallid kolleegid, me peame võitlema kliimamuutustega ja selleks on vaja ülemaailmset koordineeritud tegutsemist. Äh, metsad on kliimamuutustega võitlemisel äärmiselt oluline. jätkusuutlikkus peab olema kõige olulisemaks sõnaks, see tähendab aga seda, et meil on vaja ka solidaarsust. me peame austama Amazonase vihmametsasid, tegemist on tohutu suure territooriumiga, mis hõlmab üheksat riiki, mitte ainult Brasiiliat loomulikult siin Euroopa äh, Liidus on ka meil olnud tulekahjusid ja seetõttu me võiksime olla eeskujuks ülejäänud maailmale ka minu äh, koduriigis kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal äh, toimus meil suur tulekahju, milles hukkus liiga palju inimesi. Euroopa Liit peab keskenduma ennetusele, mm, see on samuti väga oluline ning peab tegema koostööd ja äh, rahastama selliseid programme, looma fonde, mis tagavad selle, et Amazonase piirkonnas ja teistes metsades austatakse inimõigusi, et keskendutakse jätkusuutlikkusele. aitäh. aitäh. Cesar Luena üheks minutiks järgmisena. tere õhtust. tänane arutelu puudutab äh, ja Amazonase vihmametsade hävitamist, seda ütles ka äh, ülemkogu esindaja. Euroopa Liit ei tohi äh, loobuda, me saame põllumajandust ja metsandust ühendada jätkusuutliku arenguga. Te palusite soovitusi jätkake Euroopa Komisjoni metsandusstrateegiat, mis ütlevad, et on selliseid tooteid, mis on mm, äh, toodetud äh, hävitades loodust, seda me ei tohiks lubada Euroopa Liitu. meie äh, võitleme täna õhtul tõeliste kiskjate vastu, kuid meil on võimalik seda võita Euroopa Liidu juhtimisel, me ei tohi loobuda, me ei tohi alla anda. suur tänu, kolleeg Luena, järgmisena saab sõna kolleeg Elsi Katainen, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. metsatulekahjud on tuletanud meelde meile Mercosuri kokkuleppe säästliku arengu sätteid ning Pariisi kliima kokkuleppe tähtsust. me peame kandma hoolt selle eest, et Mercosuri kokkuleppe rakendamisel peetakse kinni säästliku arengu põhimõtetest ning kokkulepitud standarditest. peame looma eeltingimused selleks, et kaubavahetus oleks kõigile osapooltele vastuvõetav. Ehm, näiteks komisjoni hiljutise teatise kohaselt võime lugeda, et meil metsavarad üha kasvavad, sest et meil on säästlik metsamajandamine ja mitmekesistunud puu, maja, puude majandamine, me teame, et liikmesriigid kannavad hoolt metsade eest hästi ning äh, samas metsateema on killustunud siin Euroopa Parlamendis ning meil oleks vaja paremat kooskõlastamist, metsastrateegia ajakohastamine peaks olema äh, kiire küsimus ning see on tähtsam kui kunagi varem suur tänu, kolleeg Kadainen. järgmisena saab sõna kolleeg Pärr Holmgren üheks minutiks, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. eelmisel nädalal oli mul võimalus kohtuda kahe Nükui hõimu esindajaga, kes on pärit Amazoni piirkonnast ja kelle küla maha põletati Nende võitlus on meie võitlus, Amazon endiselt põleb ja samal ajal president Bolsonaro ähvardab sellega, et äh, taganeb Pariisi lepingust ning äh, metsade saatus muutub veelgi traagilisemaks. see tuleb peatada praegu, see on kogu kliimasüsteemi, meie planeedi kliimasüsteemi kõige tundlikum piirkond. Euroopa Liit ei tohi pidada tähtsamaks äh, soja ning äh, liha importi kliimast. me peame Mercosuri riikidele nõudeid esitama seoses kliimaga ja minu küsimus komisjonile oleks järgmine, kuidas kannate hoolt selle eest, et, et riigid äh, peavad langetama valiku, kas nad äh, kaitsevad vihmametsa või äh, loobuvad kaubavahetusest Euroopaga. suur tänu, härra Holmgren, Aleksander Bernhuber, palun üheks minutiks, olge lahked lugupeetud president, äh, aasta algusest peale on Ama-, Amazonase regioonis juba ligemale kuus tuhat ruutkilomeetrit metsatulede alt. Äh, see on kaheksa protsenti minu koduriigi Austria territooriumist Äh, ja kaheksakümmend äh, protsenti äh, sellest metsast põletatakse ära selleks, et kasutada seda maad põllumaaks. ja meie ei suuda siin Euroopas selle kõigega konkureerida sealse põllumajandustoodakuga. kui Euroopa mm, niimoodi käitub, nagu siiani toetame metsade, vihmametsade maharaiumist me soovime eh, sisse tuua loomaliha eh, Amazonase piirkonnast. Eh, selle asemel peaksime ka tarbima oma kohalikke kvaliteetseid tooteid. kui asjad niimoodi lähevad, siis jätkuvad metsatulekahjud ja sellel on väga tõsised tagajärjed Äh, äh, eesistujamaa on teinud ettepaneku, et me peaksime panema siduvad kokkulepped Mercosuri lepingusse äh, jätkusuutliku arengu seisukohalt. suur tänu ja järgmisena kolleeg Patricia Toia minutiks, palun. kõnelejal pole mikrofoni. tänan, president. Amazonas põleb, põleb see osa maakerast, mis mm, toodab viis protsenti meie hapnikust, mille hindame, see eh, tähendab, et põlevad ka, põlevad ka eh, terved rahvad, kes seal elavad ning selles on süüdi kapitalistlik maailmakord. Eh, me, on olemas selline, selline indiaani vanasõna, mis võtab hästi kokku selle hea Eh, eluprintsiibi, eh, eh, mida peaksime arvesse võtma ka Euroopa poliitikutena ning ma küsin, miks me ei ole piisavalt julged, et Mercosuri üle vaadata, miks me ei pea rangemaid keskkonnakaitsenõudeid sinna sisse viima ning miks ei toeta neid, kes soovivad jätkusuutlikumat arengut me ainult nii suudame me peatada metsade maharaiumist. Kiitos edustaja Toija. Sitten annan puheenvuoron edustaja. Suur tänu, kolleeg Toija. Järgmisena saab sõna kolleeg Tilli Mets. Palun üheks minutiks. Suur tänu, lugupeetud juhataja. tuhande äh, üheksasaja üheksakümne üheksakümnenda aasta ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta vahel kaotasime üks miljon äh, kil-, ruutkilomeetrit äh, metsa ehk siis kaheksasada jalgpalliväljakut tunnis ja äh, see on kohutav. me toome sisse soojat, mis on geneetiliselt moondatud ning äh, kutsume üles äh, pestitsiidide kasutamisele selleks, et oma loomi tappa, aga mida komisjon teeb? komisjon teeb ettepaneku kaitsta metsi ja metsasid taas istutada, aga teiselt poolt samas julgustatakse äh, intensiivpõllumajandust ning soodustatakse massiviisilist importi. Mercosuri vabakaubanduse kokkulepe muudaks olukorra veel hullemaks. Amazon on põlenud juba nädalaid ja äh, ka meie kanname selles vastutust. olgem järjepidavad äh, ning äh, öelgem ei hävitatud metsadega piirkondadest pärit äh, lihale ning äh, tuleb ja ei saa lubada seda, et äh, Amazoni metsad ning selle põlisrahvad tuuakse meie põllumeeste huvide ees ohvriks. suur tänu, kolleeg Mets ja järgmisena saab sõna kolleeg Spiraki üheks minutiks, palun. kallid kol-, lugupeetud esimees, kallid kolleegid kõik meie tahame, et võetaks vastu meetmeid selleks, et kaitsta Amazoni. kui seda hävitatakse veel kolmkümmend protsenti, siis on see pöördumatu kahju. Bolsonaro valitsus ei äh, ole metsade arengu äh, plaani välja töötanud ja sulgeb selle hävitustöö eest silmad. Mercosuri kokkulepe võib olla tugevaks vahendiks, mille abil kaitsta Amazoni piirkonda, tegemist on vabakaubanduse kokkuleppega, kokkuleppega, mis on seotud Pariisi lepinguga ning äh, selle kaudu püütakse äh, Brasiiliale avaldada survet, et nad kaksteist miljonit äh, hektarit taasmetsastaksid. Amazonis on tulekahjud kestnud juba aastaid, aga Äh, vähemalt me saame selle vahendi abil avaldada survet, kes Pariisi kokkulepet rikub, rikub ka Mercosuri kokkulepet, meil ei ole küll Indoneesia ja Siberi kokkulepet, aga me peame tagama selle, et metsasid äh, säästlikult äh, hallatakse ning seda tehakse ka väljaspool Euroopa Liidu. kuue kolleegid, esinejad katkestatakse ja nüüd saab sõna proua Metsola viimaste nädalate jooksul on maailm vaadanud äh, rabatult seda, kuidas äh, Kreekas, Siberis, Amazonis äh, ja nii edasi hävivad metsad. kliimamuutus on enneolematu, metsad hävivad kiiremini, maailma kopsud täituvad suitsuga meil on äh, erakorraline kliimakriis, äh, mis on muutunud nüüd kliimakatastroofiks. meil ei ole vaja ainult äh, Twitteri mänge ning kooliõpilaste protestiavaldusi, kogu süsteem on vigane populistlikud lühinägelikud sammud, mis mõjutavad traagiliselt inimelusid ning meie laste ning lapselaste saatust. kõik tõendid näitavad, et see, kuidas me loodusvarasid planeedil kasutame, ei ole säästlik, me peame rangetama rasked otsused, tegime seda plastiga, saime mõningad kõige hullemad tooted keelustatud, aga nüüd tuleb teha enam ning Euroopa võib selles olla ähm, liidri rollis. Greta Thunberg on äh, põlvkonna Äh, hääletoru ja nad äh, palusid, ta palus äh, poliitikutelt paanika väljakuulutamist, nüüd aga on see aeg tegudeks. kolleeg Evren, palun, üks minut. suur tänu, lugupeetud juhataja. Amazoni olukord on katastrofaalne, aga kogu metsade hävimise teema on ülemaailmne teema ja ei, ei puuduta ainult Amazoni. Indoneesias on metsatulekahjud ja, ja see, need mööduvad vaikuses, mida ei suudame taluda. ja me peame võitlema massiviisilise metsade hävimise vastu, aga komisjon ei ole seda teinud ega ole võtnud mingisuguseid äh, siduvaid meetmeid ka Mercosuri kontekstis laiendagem arutelusid aastaid, äh, oleme keskendunud kaubanduslepingutele, aga tegutseda tuleb kiiresti. arenguabi oleks lühiajaline vahend, seda saaks paremini kasutada survevahendina nende riikide puhul, kes sulevad oma silmad metsade hävimise ees ja äh, põllumeestel ei ole sageli valikut selle vahel, äh, nad peavad lange-, hävitama metsa selleks, et oma kultuure kasvatada selle vastu saame võidelda nii, et äh, põllumehedki saaksid oma töö eest väärikat tasu. suur tänu, kolleeg Vraan ja järgmisena saab sõna kolleeg Varborn. suur tänu, lugupeetud juhataja. eelmisel suvel äh, olid ka Rootsis metsatulekahjud liikmesriikide abi oli meile väga oluline, äh, Poola sõbrad saatsid meile sada kolmkümmend üheksa tuletõrjujat, kes aitasid meie metsi päästa. metsatulekahjud on kogu maailmas tõsiseks probleemiks nii inimestele, nii loomadele kui meie keskkonnale. ma mõistan Brasiilia rahva valu, aga maailmas ei toimu praegu mingisugust arutelu selle teemal, et, et tuleks peatada kaubavahetus Rootsiga, sellepärast et Rootsis olid metsatulekahjud. ma arvan, et vasakpoolsed ei peaks sellist katastroofi kurjasti ära kasutama selleks, et Mercosuri kokkulepet Euroopa Liiduga peatada kauba, vabakaubandusleppe blokeerimine ei kustuta Amazoni metsatulekahjusid ega aita kliimat parandada. otse vastupidi, Mercosuri kokkulepe seab siduvad kohustused Brasiiliale ning teistele riikidele selleks, et rakendada Pariisi kokkulepet ning liikuda säästva põllumajanduse teed. siin on vaja präänikut selleks, et et meie jõukus kasvaks, majanduskasv kasvaks, kaubad ning teenused muutuksid odavamaks ja seetõttu kutsun üles kõikide liikmesriikide valitsusi ning kolleege siin saalis aitama kaasa sellele, et Mercosuri kokkulepe võimalikult kiiresti vastu võetakse. suur tänu, kolleeg Farbrol ja nüüd vaba mikrofoni voor ja nagu proua Haudala juba ütles, meil on üsna palju sõnasoovijaid, rohkem kui me ette näeme, me anname seitsmesele, seitsmele kolleegile sõna kõigepealt. kolleeg Pedikeri. Mr President, Commissioner Vella, I lugupeetud juhataja, volinik Vella, mõned faktid Amazoni mets toodab kakskümmend protsenti meie atmosfääri hapnikust. üle miljoni põlisrahva äh, elaniku elu on ohus ja metsatulekahjud on juba aastakümneid Amazonis põlenud. kaheksakümne viie protsendi võrra on tulekahjude arv Bolsonaro valitsuse ajal kasvanud. Amazoni piirkond ei ole ainus piirkond, mida hävitatakse ja ei ole mingisuguseid tavalisi tulekahjusid, äh, Amazoni hävitus, hävitamine suurendab maailma hävimisohku, äh, meie äh, kliima soojeneb, bioloogiline mitmekesisus ning elu metsas väheneb. mida me siis teeme, kui Amazoni metsad maatasa põlevad, kas me lihtsalt istume käed rüpes ja vaatame, kuidas meie planeet põleb maha? ei, nii ei saa teha, me peame tegutsema ja me oleksime pidanud, pidanud tegutsema juba eile. tahaksin komisjonilt küsida, mis on meie strateegia, mida teeb Euroopa Liit selleks, et metsatulekahjude vastu võidelda üle kogu maailma, millist abi ning finantsabi äh, osutatakse selleks, et selliseid metsatulekahjusid kontrolli alla saada ning peatada? suur tänu, kolleeg Agius Saliba. Väike... vabandan, et ma teie nime valesti ütlesin, aga nüüd saab sõna kolleeg Arjas suur aitäh. Euroopa Liidu Mercosuri lepe on parim võimalus Amazonase metsade kaitseks. kui Euroopa Liit soovib tõepoolest äh, olla maailmas liider kliimamuutuse vastases võitluses, peab äh, toetama Mercosuri lepingut. Amazonase selva äh, ilmametsade kaitse on sama oluline kui metsade kaitse Aafrikas, Aasias ja Okeaanias see on oluline osa jätkusuutliku arengu eesmärkidest. tahaksin rõhutada eh, Letitsia, Letitsia linna leppele alla kirjutanud eh, riikide lubadust, kui ma arvan, Soonas metsi paremini kaitsta. peab ütlema, et president Macroni äh, Eh, suhtumine G7-le kohtumisele ei olnud eh, sobilik. ta tegi seda sisepoliitilistel põhjustel ning eh, sellega võis ta kahjustada paljusid saavutusi viimase kahekümne aasta jooksul. Euroopa Liidu Lõuna-Ameerika lepe, Mercosuri lepe näol on äärmiselt oluline meie tegevusel keskkonnakaitsel. proua Jovieva järgmisena spoštovani eh, že nekaj časa poslušam o tem kako evropska. suur aitäh! oleme juba mõnda aega kuulnud, et Euroopa Liit peaks olema eeskujuks teistele kliimamuutuse vastases võitluses ning et me peaksime olema liidrisärgis ja haarama liidriohjad enda kätte, jah, väga tore, aga teiselt poolt Euroopa Liit ei saa ju ainult üksi toimida kliimamuutus on ülemaailmne probleem ning me peaksime tegutsema ühiselt. sellepärast arvan ma, et me peaksime küll jah, mõtteid vahetama, aga meie sõnadest peaksid saama ka teod. praegusel hetkel tundub mulle, et liikmesriigid ei peaks äh, ratifitseerima Mercosuri kokkulepet. me ei peaks siin lihtsalt pealt vaatama katastroofi kulgu Amazoni piirkonnas, me peaksime tegutsema ja mitte sõnu tegema. kliima muutub, loodus muutub, maailm muutub ning kui meie inimestena ei muutu, siis äh, me võimegi eluga hüvasti jätta. suur tänu, kolleeg Joveva. Thank you. Occasionally an issue. suur tänu. tavaliselt äh, ütleb proua Jones, äh, kui toimub mingisugune suur katastroof, äh, siis avalikkuse tähelepanu järsku teravõigustab. jah, Amazon on üks selliseid juhtumeid. Amazon tulekahjud tuleb peatada ja me peame rohkem puid istutama, aga see pole veel kõik. Euroopa rahvas tunneb Amazoni pärast tõsist muret, sellepärast et meie jaoks on tähtis kliimakriis, meie jaoks on oluline bioloogiline mitmekesisus ning see, et põlisrahvad satuvad ohtu. meie valikud on siin Euroopas keskenduda tarbimisele, keskenduda kaubanduspoliitikale, mis mõjutab muid maailma osasid. minagi tunnen muret Mercosuri kaubanduskokkuleppe pärast, tunnen muret, et kitsastele majanduslikele äh, huvidele keskendumine seab ohtu keskkonnakaitse ning inimõigusi inimõigused. ma ei, mind ei rahusta see, et Euroopa Liidul oleks siis natukene rohkem mõjuvõimu keskkonna ning inimõiguste küsimustes pärast kokkuleppe allkirjastamist. Korea puhul on näiteks jõustamine aega võtnud kaheksa aastat. Mercosuri kokkulepe praegusel hetkel kes-, siis keskendub ainult präänikutele. kolleegi katkestatakse ning sõna saab kolleeg Konetsna. suur tänu lugupeetud äh, juhataja, kallid kolleegid, ärgem katsugem siin ennast puhtaks pesta süüst. me oleme rääkinud juba kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast seda, kuidas metsad hävivad, mina tutvustasin oma raportit sel teemal, see koda võttis selle raporti vastu, president Bolsonaro hävitab metsa metsasid ja on seda teinud aastaid ja Euroopa Liit on välispoliitilises mõttes üks osa probleemist, ärge olge šokeeritud selle üle. miks me oleme pidanud istuma nii kaua ja ootama seda, millal tuleb komisjoni tegevuskava metsade hävimise vastu ja miks ei ole resolutsiooni ettepanekut selle, selle arutelu jätkuks? me lihtsalt teeskleme siirast huvi. aga ärgem varjakem fakti, et metsad on ohus ning metsad tähendavad elu, see võib kaasa tuua hävimise meie jaoks ja peatagem metsatulekahjud, olgem üks osa lahendusest, mitte probleemist, aitäh. Äh, suur aitäh ja kolleeg Mavroni. Mr President, dear colleagues lugupeetud äh, juhataja, kallid kolleegid, oleme siin äh, vasakult paremalt poolt poliitilisest spektrist ja kõik mõistame hukka need traagilised tulekahjud Amazoni vihmametsades aga lõpetagem äh, pisarate valamine, asugem tegudele. tänases Euroopa Liidus saame midagi konkreetselt ette võtta, Euroopa Liidul on kaubandustööriistad surve avaldamiseks, äh, ärgem kartkem neid kasutada. Euroopa Liit on just allkirjastanud Mercosuri kokkuleppe ning me peame nõudma, et äh, see kokkulepe ei alandaks keskkonnastandardeid ettevaatlikkuse põhimõte tähendab seda, et Euroopa Liit ja Mercosuri liikmed saavad kaitsta oma keskkonda, nüüd me näeme, kuidas Bolsonaro oma osa sellest kokkuleppest peab. Euroopa Liit on öelnud, et Euroopa Liit õiguslikult tahab kaitsta keskkonda ning äh, on lubanud seda teha, kaitsta keskkonda, kaitsta bioloogilist mitmekesisust, seetõttu tuleb kaubanduskokkulepe peatada vähemalt niikaua, kuni metsatulekahjude põhjuseid uuritakse, kui maailma suurima metsatulekahju küsimus ei ole piisavalt tõsine, siis mida on vaja selleks, et see kaubanduskokkulepe peatada ning säästlikud arengud tähelepanu keskmesse tuua? suur tänu, kolleeg Abram ja...! ja lõpetuseks kolleeg Keller. Um, ütlen kohe, et mul on väga hea meel et meil see arutelu toimub, aga ärgem taandagem seda vasaku- ja parempoolse aruteluks. Bolsonaro on parempoolne, Morales vasakpoolne, aga mõlemad on ühtmoodi äh, hävitavad meie planeedi jaoks. keskendume planeedile ja planeedi kaitsmisele. praegusel hetkel ei ole mõistlik öelda, et Amazoni metsade põlemine oleks kasumlik ja et met-, vihmametsade põletamine oleks kasumlik, sellepärast et meil on oma tooraineturg me praegusel hetkel impordime sooja, uba, kohvi, ubasid sealt maailma osast ning niikaua, kui me seda teeme, hävitavad nemad vihmametsasid, see on selge. Öelgem selge sõnaga välja, et Mercosuri kokkulepe, kui see ratifeeritakse, ratifitseeritakse, siis äh, Euroopa ma eetiliselt ning moraalselt võtab endale kohuse äh, Pariisi kokkulepet täita. meil on eetilised ja moraalsed äh, eeldused eeldada, et kõik sellest kinni peavad ja me peaksime seda nõudma ka Mercosuri kokkuleppe poolt. aitäh, kolleeg Kälehär. sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja arutelu lõpetuseks saab komisjoni nimel sõna veel volinik Vella. Mr Um, suur tänu, lugupeetud juhataja, ma arvan, et kõik me oleme päri sellega, et ah, vihmametsad on oluliseks loodusvaraks meie planeedi ning arutelu näitab, et ah, Amazoni metsatulekahjud on äärmiselt murettekitavaks ah, meie kõigi jaoks ja hävitavad metsatulekahjud hävitavad ka metsi muudes maailma osades. paljud siin sõnavõtjad on öelnud, et me peame sellega tegelema ning tundma tõsist muret kõikide metsatulekahjude pärast, ükskõik kus, Angolas, Siberis, Arktikas, Arktika alaosas, Kesk-Aafrikas, Lõuna-Aafrikas, Kagu-Aasias ja nii edasi, kõik need tulekahjud näitavad, et tegemist on kiireloomulise kriisiga ning me peame ühiselt võitlema kliimamuutuse vastu. ilma metsadeta ei saa, metsad on hädavajalikud, kui me tahame kliimamuutuse vastu võidelda. metsade kaitsmine on oluline osa meie ning kõigi vastutusest seoses Pariisi kokkuleppe kohustustega suurem osa siinkõnelejatest rääkisid Euroopa Liidu Mercosuri kokkuleppest kaubanduse ning äh, Euroopa Liidu Mercosuri kaubanduskokkuleppe säästva arengu peatükk kohustavad nii Euroopa Liitu kui kõiki Mercosuri liike, sealhulgas ka Brasiiliat, võtma kohustuseks Brasiili kokkuleppe rakendamise ja Brasiilia puhul tähendab see ka seoses metsade hävimisega ja metsade taasistutamisega seotud kohustusi. seda tugevdatakse ELA Eh, eraalgatuste kaudu, nagu näiteks soojamoratoorium ning eh, see, et ei kasutataks eh, loomalihasid hiljuti, mis on pärit hiljuti metsadest ilma jäänud aladest seoses kaubandusleppega ning teiste algatustega rõhutaksin ma teile, et äh, tegemist on ühe osaga laiemast kokkuleppest, mis hõlmab äh, dialoogi ka inimõiguste, kliimamuutuse ning keskkonnaküsimuses. see annab Euroopa Liidu ning Euroopa Parlamendi Ähm, esindajatele täiendavaid koostöövahendeid ning dialoogivahendeid ning ühendab paremini meie turge ja kodanikke. paljud tunnevad muret sellepärast, et kas kohustusi täidetakse ja kas kohustused ikkagi võetakse lepingusse. Euroopa Liidu Mercosuri kokkuleppel on laiaulatuslik kaubanduse ning säästva arengu peatükk, kus on õiguslikult siduvad see kohustused seoses keskkonnakaitsega ja kliimamuutusega, sealhulgas ka kohustus täita Pariisi kokkulepet. komisjonil on terve rida vahendeid ja mehhanisme, mille abil tagada seda, et nendest kokkulepetest ka kinni peetakse. kui lepingu osapool oma kohustusi ei täida, siis võime rakendada vaidluste lahendamise mehhanismi, mis on mõeldud just nimelt töö ning keskkonnaküsimuste lahendamiseks me usaldame, me austame, aga ennekõike me kanname hoolt selle eest, et äh, Brasiilia täidab oma kohustusi seoses Mercosuri kokkuleppega ja Pariisi kokkuleppega ning äh, kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks peab Brasiilia vähendama oma kasvuhoonegaaside äh, heitmeid kolmekümne viie protsendi võrra võrreldes kahe tuhande viienda aastaga ning tuleb vastu võtta tegevuskava metsade hävimise takistamise kohta Amazonis. meie omalt poolt oleme andnud lubaduse vähendada oma heitmeid vähemalt neljakümne protsendi võrra aastaks kaks tuhat kolmkümmend. mõned Euroopa Parlamendi liikmed ütlesid, et me peaksime keskenduma ka nõudlusele, mis puudutab äh, tooteid, mis on me-, äh, hävitud metsadega piirkonnast, õiguslik raamistik äh, toodete kasutamise piiramiseks on, on oluline. Euroopa Liit on juba vastu võtnud eeskirju, millega on keelatud näiteks ebaseadusliku puidumüük. selle määruse eesmärgiks on ebaseaduslik raie peatada ning äh, anda meile parem võimalus kontrollida toodete päritolu. ja kui äh, rääkides erinevatest Euroopa Liidu tulevikumeetmetest metsade hävimisega seoses, siis viitaksin siinkohal meie hiljutisele teatisele sel teemal, kus oleme kuulutanud välja terve rea erinevaid meetmeid. selliseid meetmeid nagu näiteks äh, standardite äh, tugevdamine ning äh, identifitseerimissüsteemid selleks, et tuvastada metsa päritolu ja nii edasi. samuti nõudluse Äh, poolelt rakendada nii regulatiivseid kui äh, vabatahtlikke meetmeid selleks, et kaubandusahela läbipaistvust suurendada ning vähendada äh, hävitatud metsade ebaseadusliku raie tulemusena toodud tooteid. ja samuti me kutsuksime ettevõtteid üles vastutusele ning vastutuslikule ärikäitumisele ning loome ka sidusrühmade platvormi metsas andmete hävimise teemaga seoses, mille kaudu saavad äh, omavahel suhelda vabaühendused, valitsused äh, ja teised huvirühmad. kinnitan teile, et assotsieerumisleppe lõpptekst ning selle kaubanduspeatükk esitatakse Euroopa Liidu liikmesriikidele ning Euroopa Parlamendile, enne kui see heaks kiidetakse, aitäh! aitäh, volinik Vella ja lõpetuseks saab nüüd nõukogu nimel sõna proua Tupurainen. austatud juhataja, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud daamid ja härrad, lõpetuseks tahaksin tänada teid selle väga hea arutelu eest teemal, mis on meil kõigil südamel. me kõik oleme ühel meelel, et peame andma endast parima selleks, et kaitsta oma metsi me peame parandama Euroopa Liidu tegevust selles küsimuses ah, ning me peame töötama selle nimel, et me oma rahvusvahelistest äh, kohustustest kinni peaksime. paljud teie hulgast eelistasid Mercosuri äh, kaubanduslepet või viitasid sellele. Mercosuri kokkulepe sisaldab äh, tugevat säästliku kaubanduse peatükki, mis äh, vastab kõige kõrgematele standarditele kaasaegsetes lepingumaailmas. selle peamiseks äh, eeltingimuseks on, et kaubavahetuse suurendamine ei peaks toimuma keskkonna või töötingimuste arvelt, otse vastupidi, me tahaksime säästvat arengut ja Mercosuri kokkulepe sisaldab konkreetset kliimamuutust käsitlevat artiklit, millega pannakse osapooltele kohustus äh, Pariisi kokkuleppe täitmiseks ja samuti on seal metsade hävimise vastaseid sätteid. aga nagu siingi Euroopa Parlamendis toimuvad ka nõukogus arutelud Euroopa Liidu Mercosuri kokkuleppe üle. tegemist on veel varase faasiga ja meil on vaja veel aega selleks, et läbiräägitud kokkulepe põhjalikult läbi vaadata. väga oluline on mõlema institutsiooni jaoks, et meil oleks aus arutelu selle kokkuleppe üle ning et me lähtuksime ennekõike faktidest ma tahaksin veel juhtida tähelepanu sellele, et avatud, ambitsioonikas ja eeskirjadepõhine kaubanduspoliitika, väärtustepõhine, säästlik, kaasav äh, kaubanduspoliitika on Soome eesistuja prioriteet paljud teie seast viitasid sellele, et kliima vallas tuleb kiiresti tegutseda. on aeg tegutseda, täna, mitte hiljem inimesed usuvad, et Euroopa Liit saab teisi mõjutada, olles teistele eeskujuks ja seetõttu on oluline leppida kokku kliimaneutraalsuse ambitsioonikates eesmärkides kahe tuhande viiekümnendaks aastaks ja teha seda võimalikult kiiresti. head daamid ja härrad, me peame Amazoni vihmametsasid kaitsma, hoidma neid alal tulevastele põlvkondadele, praegu on tehtud tohutud hävitustööd ning ma mõistan selle hukka. aga nüüd peame keskenduma sellele, et hoiame ära veelgi hullema, me peame kaitsma oma metsi, peame kaitsma neid Amazoni piirkonnas, peame kaitsma neid mujal. ja seda sellepärast, et me peame kaitsma oma elu. metsade hävimine on ülemaailmne väljakutse, mis ei ole sugugi mitte lihtsate keelest ja koostöö nõukogus on üks oluline osa meie äh, eduvõimalustest. veel olulisem on koostöö Euroopa Liidu institutsioonide vahel ning sellepärast olemegi täna kõik siia kokku tulnud. suur tänu teile jälle teie aktiivse osaluse eest ning teie tähelepanu eest. aitäh, proua Tupurainen, sellega on see arutelu lõppenud ja ma peataksin istungi mõneks minutiks